God morgon och varmt välkomna! tere hommikust, kallid kolleegid ja soojad tervitussõnad kõigile! tere tulemast meie komisjoni istungile, täna hommikul on päevakord väga-väga tihe ja kui me hetkeks vaatame seda päevakorda, siis, siis üks märkus oleks mul teha selle kohta ja loodetavasti jõuate selle siis ka kirja panna. nimelt räägime proua Kratsa raportist. nimelt see on päevakorrapunktis hääletuste all punktina viis kirjas täna ja vastavalt kokkuleppele nii raportööri kui ka poliitiliste fraktsioonidega oleme otsustanud selle hääletuse edasi lükata. see tähendab seda, et hääletusel seda ei ole ja, ja saame siis äh, seda arutada veel, nii et hääletuse asemel toimub äh, proua Kratsa raporti osas arutelu ja ka see on äh, päevakorras siis tulemas punktina number seitse, nii et viies ja seitsmes vahetavad ära oma kohad rohkem ei ole soovitud muudatusi esitati päevakorda, nii et võime ilmselt selle vastu võtta. järgmine päevakorrapunkt, juhataja teadaanded mul oleks esimehena teile järgmised teadaanded. Strasbourgis leiab üheksandal mail aset meie komisjoni erakorraline kohtumine, nii et üheksandal mail Strasbourgis kella kahekümne ühe null nullist kuni kahekümne kahe null nullini toimub meie kohtumine, mul väga kahju, et see leiab aset sellisel ebasotsiaalsel kellaajal, aga mm, meil on äh, väga olulisi küsimusi vaja arutada ja hääletada, nii et üheksandal mail kella üheksast kella kümneni õhtul siis erakorraline kohtumine. nüüd, äh, mis puudutab meie tavapärast kohtumist äh, kahekümne viiendal mail, siis ka selles osas tahaksin öelda, et toimub arutelu proua Margot Wallströmiga kes on täna ÜRO eriesindaja seksuaalkuri, vägivalla ja seksuaalse vägivalla osas konfliktipiirkondades. see on kohtumine, mis leiab aset koostöös Arengukomisjonina, komisjoniga. nii palju siis infoks äh, esimehe teadaannete all ja nüüd siis äh, päevakorrapunkt number kolm, tuleb vastu võtta eelmiste kohtumiste protokollid, siiski proua Kosta on palunud sõna jah, suur tänu, äh, proua esinaine. mis puudutab Wallströmiga kohtumist, kas ei oleks mitte põhjust äh, ära kasutada võimalust ja räägid, rääkida ka emigreerinud naiste olukorrast, äh, arvestades seda, et Põhja-Aafrikas täna on arengud toimumas väga kiirelt ja võib-olla võiks rääkida naiste olukorrast ka sellistes konfliktides naiste õiguste komisjon minu meelest peaks sellistele küsimustele tähelepanu pöörama, kui parlament äh, tahab midagi konkreetset äh, välja käia naiste rändeküsimuste osas, see on väga konkreetne ettepanek ja võib-olla olete sellega nõus. suur tänu, proua Kosta, selle seisukohaavalduse eest lihtsalt selgituseks küsiksin või selgitaksin, me räägime Margot Wallströmist, mitte volinik Malmströmist. saite minust ilmselt valesti aru nii et äh, me ei räägi mitte tänasest volinikust, vaid eelmise koosseisu volinikust, kellega me kohtume. ja nüüd aga siis kolmas punkt, koosoleku protokollide kinnitamine kolmekümne esimesest jaanuarist, kolmandast märtsist ja kahekümne neljandast märtsist, kõik sellest aastast. ja need protokollid peaksid olema kõigil ka olemas, kui keegi märkusi ei saada enne tänase kohtumise lõppu, siis loeme need vastu võetuks. Läheme edasi hääletame. esimene ähm, punkt hääletusel on äh, arvamus mis puudutab ähm, eelarve väljakutsete jätkusuutliku Euroopa Komisjoni tööd. Ähm, ja otsustasime vist meie kohtumisel kuueteistkümnendal veebruaril koordinaatoritega nii, et et me esitame omapoolse arvamuse selles küsimuses ning kolleegid on esitanud üsna mitu muudatusettepanekut, mis tuleb läbi hääletada. kuid enne veel, kui me hääletama hakkame, on proua Jaanaku Taakis palunud sõna. suur tänu, proua esinaine. mulle tundub, et ma olen kuhugi ära kaotanud oma hääletuskaardi, mitte teda kuhugi maha jätnud. aga ega see väga halb ei ole, et ma kahe poole aasta jooksul või pooleteise aasta jooksul pigem ainult korra ta olen ära kaotanud. proua Janaku Taakis, ärge muretsege, tõstke siis lihtsalt kätt ja, ja võtame selle arvesse. hakkame hääletama investeerimine tulevikku, uus mitmeaastane finantsraamistik konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa jaoks, arvamus. ja alustagem hääletust. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt proua esinaine vabandab, ütleb, et see on kahes osas. kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksa. poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime, üheksandat hääletus on avatud. hääletus on suletud ja see muudatusettepanek on tagasi lükatud viieteistkümne vastuhäälega. protseduuriline küsimus saalist. proua esinaine, mul ka pole hääletuskaarti kaasas, võtke minu poolthääl ka siis arvesse. no väga hea, läheme siis muudatusettepaneku juurde number kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt äh,, langeb ära. Äh, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheteistkümnes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine muudatusettepanek hääletusel on kolmeteistkümnes, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime. hääletus on avatud. hääletus on suletud ja vastu võetud neljateistkümne poolthäälega, kaheteistkümne vastuhääle vastu. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, langeb ära siiski, kaheksateistkümnes poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. üheksateist on tagasi võetud, nii et järgmisena kakskümmend, mis on samuti tagasi võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, hääletus on avatud.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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja muudatusettepanek number neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja hääletusele nüüd siis arvamus lõppversioonis, hääletus on avatud. hääletus on suletud see arvamus on vastu võetud, kakskümmend viis äh, poolthäält ja kaks kolleegi jäid erapooletuks. suur tänu ja järje läheme edasi, järgmine hääletus. tegemist äh, on kuuenda punktiga, varasema kuuenda punktiga puudutab üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste tulevikku ja meie äh, arvamuse koostaja on proua Oviir. tegemist on äärmiselt olulise dokumendiga. siin on üsna mitu sellist küsimust sees, mis meie komisjonile huvi pakuvad äh, ja mis otseselt puudutavad siis naiste olukorda laiemalt. näiteks äh, viidatakse siin vajadusele kõrge kvaliteetse lastehoiuteenuste järele, see peab olema erinevates äh, vormides kättesaadav, väga oluline selleks, et naised saaksid äh, siseneda ja osaleda tööturul ja annaksin sõna proua Oviirile hetkeks. võib-olla on teil paar sõna, enne kui hääletame. ei, proua Oviir ütleb, et ei. sellisel juhul läheme kohe hääletuse juurde. no, no. So we start the vote. Yes. Uh, compromise alustame siis hääletamisest kompromiss üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt. härra Tarabella, kas te soovisite midagi öelda? minu hääletusnimekirjas on kaksteist tagasi võetud, withdrawn on kirjutatud. kaksteist, kas pole nii? vabandage, siin on tekkinud mingi arusaamatus. palun. suur tänu, tahaksin öelda, et minu kaheteistkümnes muudatusettepanek ei ole tagasi võetud. ma ei ole seda tagasi võtnud. me oleme seda hääletanud, seega järgmine muudatusettepanek on kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. kompromiss kaks, elektrooniline hääletus, palun. hääletus lõppes ja see on nüüd vastu võetud. kolmteist hääletas poolt, kaksteist vastu. nüüd number seitseteist poolt ICE on kahes osas. esimene osa, seitseteist esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. tagasi, kontrollime seda, palun. hääletus lõppes, tagasi lükatud viisteist vastu, kaksteist poolt nüüd hääletame number kahekümnendat, palun, kes poolt? vabandage, ma eksisin. nüüd on kaheksateist hoopis hääletamisel, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kontrollime palun elektrooniliselt kaheksateist The vote is closed. hääletus lõppes, tagasi lükatud. üksteist poolt, viisteist vastu. nüüd on kakskümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. number kolm kompromiss, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud üksteist langeb ära. kompromiss neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud <laughs> kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime seda. hääletage palun nüüd number kolmekümne seitsmendat elektrooniliselt, palun. neliteist poolt, kolmteist vastu, seega vastu võetud ja nüüd kolmkümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa kahes osas. esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd on meil veel hääletada üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus. palun hääletage elektrooniliselt. proua Viir, palun mikrofoni esinaisele, palun. Congratulations, Mrs Ovir. sõna on teil, proua Ovir. jätsin oma tänusõnad teile kõigile lõppu. Äh, arvamuse tegemisel olin ma seotud teatud tähemärkidega ja see millised parandusettepanekud te tegite tegid seda arvamust sisulisemaks laiahaardelisemaks sõnaga paremaks ma tänan kõiki teid kes te panustasite selle arvamuse eh, lõppkujundamisele aitäh! varmt tack till Mrs Ovir. suur tänu proua Ovirile. Läheme nüüd edasi regi arvamusega demograafilised muudatused ja nende mõju Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikale. meie komisjoni raportöör oli proua Zaborska ning kõigepealt annangi talle sõna, kui tal on enne hääletamist veel midagi öelda. palun. suur tänu kõigepealt tahaksin tänada kõiki, kes aitasid kaasa selle raporti valmimisele, esitati viiskümmend, umbes viiskümmend muudatusettepanekut. Nende põhjal ma sain siis ka kompromissettepanekud teha. teema oli väga keeruline, paar kompromissettepanekut on siin miinusega ma ei saa öelda, et ma olen vastu nendele, kuid need äh, muudatusettepanekud oleksid äh, tekitanud olukorra, kus äh, tekst oleks liiga pikaks muutunud. osa mõtteid on siiski tekstis arvesse võetud, seega suur tänu veel kord kõigile toetuse ja koostöö eest ning loodetavasti on sellest abi ka juhtkomisjonis. suur tänu, proua Zaborska. nõust-, nüüd loodame siis, et Teregi ähm, võtab meie arvamust ka arvesse. hääletame siis, äh, kes esimene, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, äh, vastu võetud, number neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud number kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud number kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kümnendat elektrooniliselt. The vote is closed and it's rejected fifteen again. suur tänu. Äh, see oli tagasi lükatud. nüüd äh, number üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist kontrollime. The vote is closed and it's see lükati tagasi kuusteist vastu, kaksteist poolt. järgmine on kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viisteist langeb ära. neliteist, kontrollime seda elektrooniliselt, palun. Zita, Zita, against. The vote is closed. hääletus lõppes see on vastu võetud, viisteist poolt, kaksteist vastu. üks erapooletu. viisteist, kuusteist langevad ära, siis tuleb seitseteist kolmes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa kolmas langeb ära. järgmine on kompromiss üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number kakskümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kahekümne kuuendat elektrooniliselt, palun, hääletage. The vote is closed. hääletus lõppes viisteist oli poolt, neliteist vastu. kakskümmend kaheksa langeb ära ja järgmine on kompromiss kaks. poolt, vastu, erapooletut, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletut, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletut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 The vote is closed. hääletus lõppes. ongi tagasi lükatud, neli, seitseteist vastu, üheksa poolt. nüüd järgmine on nelikümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. mina sooviksin seda kontrollida. number viiskümmend, palun hääletage elektrooniliselt. Vote is closed. hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitseteist, üheteist vastu. nüüd üks, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. number üks, elektrooniline kontroll, palun. The vote is closed. hääletus lõppes. neliteist hääletas poolt kokku ja kolmteist vastu, üks oli erapooletu nüüd muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja number kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus. palun hääletage elektrooniliselt. The vote is closed and it's a hääletus lõppes. tekst on vastu võetud, kakskümmend neli poolt, neli erapooletut, mitte keegi ei olnud vastu. õnnitlused proua Zaborskale ja suur tänu teile kõigile. nüüd oleme oma hääletustega lõpule jõudnud, suur tänu kõigile, kes osalesid ning õnnitlused kõigile raportite koostajatele. Då går vi till ärende 7 på dagordningen. Läheme nüüd edasi punktiga number seitse, see on siis nüüd uus päevakorrapunkt seitse. tegemist on raportööriga naised ja ärijuhtimine. raportöör on proua Radika Tsatsa-Karpoolu katsuge natuke vaiksemad olla siin saalis, kui me järgmise punkti juurde edasi läheme, me räägime seega siis nüüd naistest ja ärijuhtimisest ning selle raporti taustaks on, nagu me kõik teame, see, et naiste osalus ettevõtete juhtkonnas on väga madal. raport on nüüd tekst, mis uurib, kuidas saaks naiste mõju ärijuhtimises suurendada. teema on väga päevakohane, seda on arutatud kõikides liikmesriikides ja eriti aktuaalne on see pärast seda, kui volinik Reding kaalus võimalust kvootide sisseviimiseks, kui asjad ei muutu. seega nüüd annaksin raportöörile proua Kratsale sõna ja pärast seda toimub meil arutelu. suur tänu. arvasin, et täna saame juba raportit hääletada, kuid nagu te äsja ütlesite, see on kõigi liikmesriikide jaoks väga kiireloomuline küsimus, arvestades vajaminevaid algatusi. aga tundub, et Äh, Euroopa Liidus kujuneb ka teatud poliitiline õhustik selle teema ümber ning arvestades kõike seda, ongi tähtis, et Euroopa Parlament asuks juhtpositsioonile selle teema arendamises. tegin ettepaneku meie ametiaja jooksul see teema kaua võtta, olen äh, volinikuga kirjavahetuses olnud ning tulemuseks on mitmed kompromissettepanekud. loodetavasti saadame hääletusega nii komisjonile kui ka avalikkusele liikmesriikides jõulise sõnumi saata. teen nii lühidalt kui võimalik, tahan kõiki tänada, kõiki kolleege, kes koostööd tegid minuga töötati paindlikult ja selle tulemuseks on siis meil kompromissettepanekud, palju selgem äh, raport, palju selgem poliitiline sõnum. nagu ma ütlesin, meil on kompromissettepanekuid, kõik äh, mõtted prooviti arvesse võtta. loomulikult väga keeruline on kompromissettepanekutest iga sõna arvestada, mida üksikettepanekutes näha sooviti, kuid minu sõnum oli see, et äh, me saaksime ikkagi midagi konkreetset öelda ja seega suur tänu kõigile kolleegidele, kes muudatusettepanekuid tegid ja sellele kaasa aitavad. Nende kompromissettepanekutega oleme me nüüd äh, suutnud äh, olukorda igast aspektist analüüsida. oleme arvestanud neid otsuseid, mis on juba tehtud, neid, mida alles töötatakse välja. see muudab meie sõnumi jõulisemaks. ja samal ajal tõstatame ka me mitmeid küsimusi, mis on seotud nende üldtingimustega, mis puudutavad ametisse määramist, karjääri, näiteks objektiivsuse ja läbipaistvuse nõue. Need tingimused annavad sellise tugeva aluse, mis peaks aitama ka naistel karjääriredelil edasi jõuda meie eesmärk ei peaks otseselt kvoodisüsteem olema ettevõtte struktuuris, kuid me peaksime vaatlema ka äh, miks äh, mõnedel juhtudel naistel ei õnnestu oma võimeid ja oskusi täiel määral realiseerida ettevõtetes samuti tuleb äh, uurida, kuidas on käidunud need ettevõtted, kes on tõesti mingi algatusega välja tulnud, on aidanud äh, toetada naisi, motiveerinud naisi, jälginud nende professionaalset arengut samuti on oluline naiste töö, naiste jaoks töö ja pereelu ühitamine. jällegi, see on praegu liikmesriikide vastutuses, kuid äh, on võimalik kindlasti soodsaid tingimusi luua, julgustada naisi. Äh, luua ka nii-öelda äh, majanduslikke stiimuleid ja meie esinaine juba rääkis vajadusest spetsiifiliste äh, sihtmärkide, eesmärkide äh, järele, arvestades liikmesriikide mentaliteedi, suhtumise erinevust. Põhjamaades on äh, naiste ja meeste võrdõiguslikkus juba reaalsus praktikas, kuid on ka selliseid liikmesriike, kus ollakse kvoodisüsteemi vastu Äh, me peame vaatlema, kuidas käitutakse erinevates riikides, millises suunas arenetakse. soovime palju äh, rohkem vastutustunnet liikmesriikide tasandil näha ja samuti ka suuremat vastutust äh, ettevõtetes ei ole mõtet lihtsalt kvoote sisse viia ja siis näha, et ettevõtted tegelikult ignoreerivad neid. me oleme rahul mitmete meedetega, mis juba on võetud, kuid äh, me sooviksime näha, et ettevõtted ise tuleksid välja uute mõtetega, kuidas äh, naisi edutada juht, juhtivatele kohtadele. me ei taha, et kõike peaks ülevalt alla peale suruma, seega me soovime näha suuremat vastutustunnet ettevõtetes, ja arvata võib ka, et kui kohustuslik kvoodisüsteem liikmesriigis sisse viiakse, siis võivad ettevõtted lihtsalt kõik riigi kaela veeretada. samuti kutsume üles ka komisjoni ja liikmesriike äh, vastutustundlikult tegutsema, tagamaks selle, et ettevõtted ise aitavad kaasa naiste toetamisele. ja kui meetmed juba välja töötatakse, siis tuleb tagada ka nende rakendamine. siin on üks äh, punkt, kus räägitakse ka VKE-dest. VKE-sid võib-olla naiste ja meeste võrdsus juhtkonnas nii väga ei puuduta, kuid mingisugused suunised võiksid ikkagi olla, mis ka väikseid ettevõtteid aitaks otsuseid teha, julgustaks neid võrdõiguslikkuse vaimus tegutsema. Need olidki need sõnumid, mida ma oma tekstiga tahtsin edastada ja kolleegide toetusel oleme nüüd välja töötanud kompromissettepanekud kuid ma proovisin ka vältida kordamist. tahan, et äh, raport oleks äh, piisavalt pikk, mõistliku pikkusega. me soovime sidusat teksti, mis äh, sisaldab kõiki neid aspekte, millest ma juba rääkisin, vastutustunnet, sellega seotud probleeme, nii et tõesti meie eh, välja saadetud sõnum oleks selge ka avalikkusele. siiani ei ole kõik eh, seda teemat aktsepteerinud. koodisüsteem on poliitiline eh, teema loomulikult äh, on selliseid olukordi, kus äh, naised osalevad kohalikes nõukogudes ja ja isegi parlamendis, kuid me tahame, et avalikkus, naised ja mehed võtaksid seda küsimust väga tõsiselt. iseäranis, kui me arvestame äh, naiste esindatust ettevõtete juhtkondades seetõttu tahame, et meil oleksid selged parameetrid, mille järgi käituda nii ettevõtetele kui ka liikmesriikidele, tänan. suur tänu, proua Kratsa. annan sõna meie aseesimehele, proua Maren Šahtjärve, palun. Merci, madame la présidente. Je voudrais suur tänu. kõigepealt tahaksin proua Kratsat tänada selle eest, millises vaimus ta käsitles seda teemat, nimelt naiste osalust ettevõtete juhtkonnas. meie jaoks on tähtis äh, muuta kahekümne seitsmes äh, liikmesriigis äh, mentaliteeti tervikuna sellist suhtumist, kus praegu ei jäeta piisavalt kohta ja ruumi naistele, millele, seda ruumi, mille nad on ära teeninud nimelt võrdset ruumi meestega. me näeme hariduses, et äh, hariduses, et äh, tütarlapsed edenevad õpingutes sama äh, hästi kui noormehed, kuid hiljem karjääris ei peegeldu see ja ettevõtete direktsiooni naised ei jõua. seetõttu tervitan seda, et Roodi, raportöör Roodi Kratsa äh, soovis oma raportiga tõesti natukene neid asju liigutada. praegune olukord on täiesti ebaloogiline ja me ei pea jätkuvalt äh, kannatama seda olukorda, kus naiste ja meeste võrdõiguslikkus ei ole tagatud. selle raportiga on vaja muuta suhtumist naistesse ettevõtete juhtkondadesse ilma liigsetki ära tegemata. tahaksin tõesti tänada raportööri, sest ta on väga hästi koondanud oma tähelepanu meie eesmärgile ilma unustamata ühtegi punkti, eh, mida on vajalik katta. kõigepealt karjäär, uus eh, palgavõrdsuse eh, mõtestamine, samuti me teame, et, eh, et pere ja tööelu on väga, eh, elu ühitamine on väga tähtis, me teame, et et kui naised ei saa piisavalt oma karjäärile pühenduda, siis jääb neilt palk ka tagasihoidlikumaks, seetõttu väga oluline on keskenduda just uuele lähenemisele eh, personalipoliitikas, inimressursside kasutamisel, nii et naised oleksid tõesti mm, võrdsed meestega. ja seetõttu eh, püüame teha kõik selleks, et eh, raport tõesti äh, ütleks midagi nii meie parlamendile kui ka kõigile kahekümne seitsmele liikmesriigile. seetõttu toetan kahel käel seda raportit ja soovin, et see võetaks vastu, et see esitaks nii meie fraktsioonide kui ka parlamendi poolt olulise sõnumi liikmesriikidele. tänan. suur tänu ja proua Kornelis on järgmisena, palun. Thank you <clears throat> um,. Yeah, I won't really go into. suur tänu. ma ei hakkaks siin nüüd ka kvootide tähtsusest rääkima, oleme sellest rääkinud juba varem. ja ma arvan, et kõik põhjapanevad argumendid on äh, juba välja öeldud võib öelda, et midagi peale õiguslike meetmete koos sanktsioonidega ei aita naiste osalus ettevõtete juhtkondades kasvab poole protsendi võrra igal aastal, nii et midagi tuleb ette võtta. raportöör on öelnud, et Euroopa Parlament peaks siinkohal juhtimisohjad enda kätte haarama, aga tegelikult juhtimisohjad on enda kätte haaranud hoopis volinik Reding. tal on õnnestunud edukalt ähvardada ettevõtteid ning äh, mõjutada äh, neid suurendama ettevõtte juhtkondades äh, naiste osalusmäära. seda enne kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta märtsi, see on tähtaeg, mis on seatud ja ma arvan, et meie parlament peaks toetama täiel määral volinik Reding ähvardusi ja see annaks Redingi ähvardustele kaalu ja ärijuhid teavad, et kui parlamendi enamus seda toetab, siis on äh, sellel ka rohkem perspektiivi. ma ei ole tundnud, et meie kompromisside saavutamise kohtumiste käigus oleks tunda tõelist koostöövaimu, sellest on mul kahju. mul on hea meel selle üle, et me oleme otsustamise edasi lükanud, siis saame kompromisside nimel rohkem tööd teha, nii et rohkem erakondi oleksid koht-, või fraktsioon oleksid rohkem äh, kompromissidega nõus äh, ja meie tulemus äh, oleks, väljendaks suuremat üksmeelt. loomulikult on meie arvamused erinevad, vastasel korral võiks meil ainult üks fraktsioon olla parlamendis, kuid siiski, kui asume hääletama, siis peame kandma hoolt selle eest, et me saame hääletada nende erinevuste üle ja äh, Äh, hääletustulemuste abil siis ka oma erinevaid arvamusi avaldada. ja äh, mul on väga hea meel, et meil on võimalus äh, nüüd esitada suurepärane raport toetamaks proua Redingi ähvardusi. suur tänu, proua Korneliis, proua Niibler, palun. Ähm, suur tänu kõigepealt tahaksin tänada raportööri proua Kratsat, tegemist on väga hea raporti projektiga. ja äh, meie komisjoni liikmed on teinud mitmesuguseid muutusettepanekuid ja ettepanekuid. Äh, arutelu on olnud põhjalik ja loodetavasti proua Kratsa arvamust toetab suurem osa meie liikmetest. ma olen nõus eelkõnelejaga, et on oluline saata tugev poliitiline sõnum komisjonile ja toetada proua Redingit. ja üks asi, mis mulle väga meeldib, on see, et me raportis ei käsitle mitte ainult kvootide küsimust, vaid proua Kratsa lähenemine on hoopis laiem ta on käsitlenud teemasid nagu naiste karjääri arendamise võimalused ja tingimused, mis neid mõjutavad, kriteeriumid, mis on sellega seotud, paindlikkuse suurendamine töökohtades, lastehoiuvõimaluste pakkumine, hoolitsemine vanemate pereliikmete eest, kõik need on küsimused, mis võtavad päris palju naiste ajast ja, ja ka valdkonnad, kus äh, meeste roll võiks olla suurem, mitte kogu vastutus ei peaks peres lasuma naiste õlgadel. mehedki peaksid äh, vastutusest osa kandma. minu koduriigis äh, oleme me teinud mitmeid samme selles suunas, kuid suuremad muutused nõuavad äh, mõtteviisi muutust. ja proua Kratsa on äh, saavutanud väga hea tasakaalu ja ma loodan, et paljud toetavad seda tasakaalu. suur tänu! suur tänu, härra Tarabella, palun! suur tänu, proua esinaine, ma tahaksin kõigepealt tänada proua Kratsat tehtud töö eest ja ma tõesti loodan, et see väga oluline raport annab meile võimaluse saata selge sõnum komisjonile ja nõukogule. ja võib-olla keskenduksin paarile punkti, ühele punktile, see ei ole kindlasti ainus punkt, millest selles raportis räägitakse, kuid keskenduksin kvootide küsimusele proua Morin Chartier pidas täiskogus hiljuti väga hea kõne selle kohta, kuulasin ta sõnu väga hoolikalt ja kvoota, kvoodid on äh, vajalikud, äh, kui negatiivsem ka siis ei oleks, sellepärast et asjad iseenesest liikuma ei hakka äh, kuid ettevõtete juhtide föderatsiooni tuleks küll jah, pidevalt motiveerida ilma kvootideta midagi ette võtma, kui nad ei tee seda. tulemused on olnud väga kehvad ja nii nagu on tehtud siis poliit-, mida siis teha poliitikas, kui selleks, et äh, saada naised äh, kõrgetele kohtadele, äh, tuleb midagi ära teha ja näiteks poliitikas me oleme seda juba siis teinud, Belgias peavad kõik valimisnimekirjad olema võrdsed, sugupoolte esindatus selles peab olema võrdne. Euroopa Liit peab äh, olema eeskujuks. Norra näiteks Euroopa Liidust väljaspool võttis vastu kvootide äh, alase otsuse ettevõtete juhtide osas. Äh, alguses kritiseeriti seda väga tõsiselt Norra parlamendiski, nii nagu praegu meie parlamentides ja rahvusparlamentides. alguses oli naiste esindatus juhtkondades kaheksa-üheksa protsenti, nüüd kakskümmend neli protsenti nelikümmend kaks protsenti, vabandust, äh, nii et me näeme, et selgelt selline seadus on toonud väga häid tulemusi. Äh, volinik Reding on äh, hästi meelestatud selle mõtte peale ja peaksime praegu seda võimalust ära kasutama ja, ja selle mõtte ellu viima, mis asju kindlasti hakkab muutma. see on jah, nii-öelda asi, mida on hädasti vaja, kuid mis alati ei ole positiivne, aga see tuleb siiski asjade liikuma panemiseks sisse viia ja, ja võiks olla selle raporti lahendamatu osa. kvoodid on mujal näidanud seda, et nad võivad olla kasulikud, suur tänu. suur tänu, härra Tarabella, proua Kosta, palun. suur tänu, tahan tänada raportööri. tegemist on hea raportiga ja nüüd, kus meil on äh, lisaaega, on võimalik seda veel paremaks teha, alguses äh, meil ei olnud äh, piisavalt aega. variraportööridel ei olnud alguses piisavalt aega sellega tegeleda, aga nüüd pidades silmas meie äh, arutelusid, on väga hea äh,, et me liigume õiges suunas, kuid äh, ja me peame härjal sarvist haarama ka Itaalias äh, on naisi, kellele ei ole koodid meeltmööda ja mehi loomulikult, kellele koodid on vastu meelt. aga kui me vaatame meie valimis, äh, valimist puudutavad õigusakte, siis äh, sinna on sisse viidud kvoodid ja kui meil poleks olnud äh, neid äh, üleminekumeetmeid kvootide näol, siis äh, ei oleks meil vajalikku kriitilist naiste hulka otsustussüsteemides, nagu seda praegu on ja seda tuleb avalikkusele ka teatada. me peame rõhutama seda, et me tahame et äh, see mehhanism, äh, ametitesse nimetamise mehhanism äh, ettevõtete juhatustes oleks läbipaistvam, meil on selline vanade, vanade olijate meeste klikisüsteem ja sageli asjades lepitakse kokku, ametites lepitakse kokku siseringides ja asjad ei muutu lihtsalt, kui me ei astu lahingusse me peame vaatama üle naiste pädevused, meeste pädevused äh, ja kui me vaatame asja sellise pilgu läbi, siis äh, meie uute mehhanismide abil äh, muutub kõik läbipaistvamaks ja me saame selgema ettekujutuse nii meeste kui naiste suutlikkusest. vanas läbipaistmatus süsteemis jäid paljud asjad varju me peame rõhutama läbipaistvust, suuremat avatust ja kui meil oleks selline avatus äh, kõikides hankesüsteemides, siis naistel tegelikult ei oleks vaja kvoote, sellepärast et naised lihtsalt võidaksid äh, konkurssidesse sageli nii ka on, aga sellised lihtsalt ametisse nimetamised siseringides seavad naised ebasoodsasse positsiooni. niisiis, äh, kui me vaataksime naiste ja meeste äh, CV-sid avatult äh, kõrvutades neid võrdselt, äh, siis oleks olukord hoopis teistsugune, praegu aga meie kultuuris äh, jääb võrdsusest puudu. ma arvan, et meie komisjon peab seda kõike arvesse võtma, pidades silmas, et volinik Reding on nendes küsimistes olnud väga avatud peame ka meie astuma tugeva jõulise sammu. ja me peame nõudma kolme asja. õigusloomelist ettepanekut kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ehk siis äh, seadusandlikku ettepanekut, mille kohta ettepaneku peab esitama komisjon, teiseks äh, liikmesriigid äh, peavad loomulikult need meetmed vastu võtma Äh, ja liikmesriigid peavad ka hindama seda ettepanekut. ettevõtted on erinevad äh, ja ettevõtetes valitsevad erinevad tingimused, Itaalias näiteks on kaheksakümmend viis protsenti ettevõtetest väikeettevõtted ja väikeettevõtetes läheb paindlikuks äh, muutmine aega ja ka suuremad eraettevõtted või ähm, avaliku erasektori ühindavad, ühisettevõtted nõuavad äh, tugevamaid õiguslikke meetmeid. väga oluline on, et äh, parlamendiliikmete sõnum oleks äh, jõuline, meil on oma ettepanek, see on positiivne, aga meil on olnud ka mitmeid samme tagasi me peame jätkama tööd äh, ja me peame olema avatumad. Äh, naisi sageli diskrimineeritakse ka edutamise küsimustes, karjääri küsimustes, aga ma arvan, et praegu on meie ettepanek küll päris positiivne. proua Oviir. tänan, proua president. ma tahan samuti tänada proua Kraatsat selle teema ülestõstmise eest ja nii eh, mitmekülgselt eh, kajastamise eest kuid mul on teatud mure ja loomulikult see mure on mul eh, oma koduriigiga kuigi ettevõtlikkuse osas on naised ja mehed järjest võrdsemad on suurettevõtete tippjuhtide seas mehi ikkagi rohkem eestis paar protsenti. praegu püüame seda arutelu meedias Eh, survestada peab ütlema et väga raskelt. eestlane ja ma tean paljud meie regiooni riigid arvavad samamoodi et küll tavad ise muutuvad tehtud on isegi analüüs eh, muutuvad jah aastas nii et läheb sada aastat aega et midagi ühiskonnas eh, muutuks. kvoot kui sõna on meie ühiskonnas võib olla pisikesele osale poliitikutest ainult vastuvõetav eh, teistele vastuvõetav ei ole ja kui me ta surume ülevalt alla rahvale peale siis eh, vastumeelsus euroopa liidu vastu ainult suureneb nii et mina oma nendes esinemistes sellel teemal olen rääkinud vahendist kuigi vahend on, on täpselt sama aga sõna võib olla eh, võib olla veidi pehmem nii et ma toetan seda et me peame siiski vastu võtma meetmed mis survestaksid liikmesriikides esialgu ka dialoogi äh, arendamist siin saavad arvamusliidrid ja valitsusparteid siiski väga palju teha et meedias teemat äh, üleval hoida ja toetan et me selle raporti vastu võtame sest naised ärijuhtimises on ainult üks osa naiste ühiskonnas nähtavaks tegemisel. nii et veel kord aitäh raportöörile ja loodan et koos viviane redingiga ja meie kõigiga kes me siin oleme ja parandusettepanekuid teinud me astume suure sammu edasi ja ei lähe 50 või 100 aastat kui naised on positsioonis paremini nähtavad. ma tahan lisada veel ühe andme mis on mulle tundub et euroopas lausa unikaalne 2009 äh, andmed lõpetas eestis kõrgkooli ülikoolid 70 naisi doktorantuurides on naisi üle 60 see näitab et mehi on 30 ja 40 aga samas juhtkohtadel on naisi paar protsenti ja naised ise ütlevad eile ilmus ühe targa ja eduka noore naise artikkel kes võrdleb et see on samasugune müüt vabandage mind võrdlus on natukene labasevõitu et see kõik on samasugune müüt kui see et punane pesu erootiliselt mõjub meestele paremini selline on naiste arvamus mida me peame muutma aitäh Tack Mrs. Ovir och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 Äh, me raportööri algne ettepanek oli meile meeltmööda. mina olen äh, Euroopa konservatiivide ja reformistide variraportöör, osalesin aruteludes, äh, leidsin, et algne kokkulepe oli hästi tasakaalustatud, mõningad meie muudatusettepanekud küll jäid osaliselt välja, aga nii äh, ju ikka läheb, paraku äh, see ei olnud meie jaoks äh, väga problemaatiline, olime valmis kogu raportit hääletama ja seda toetama. oleme vaatanud läbi kompromissmuudatusettepanekud ja nagu eelkõnelejad on öelnud, fraktsioonide Äh, lähenemised äh, on erinevad äh, ja kompromissidele jõudmine on äärmiselt keeruline. raportöör on minu meelest tegutsenud väga osavalt. meie oleme valmis oma fraktsiooni poolt kaasa minema selle lähenemisega. ma pean ütlema aga, et ma usun siiski, et äh, selles raportis on meil vaja ettepanekuid, äh, mis äh, oleksid vastuvõetavad liikmesriikidele üksikuna. mina olen pärit Tšehhi Vabariigist ja mis puudutab naisi juhtivatel ametikohtadel, siis loomulikult me ei ole siin Euroopa riikide äh, esirinnas, aga kui viiakse läbi arvamusuuringud, siis arvamusuuringud näitavad, et Tšehhi naised on kvootide süsteemi sisseviimise vastu. Nende jaoks on kõige olulisem see, et äh, nad saaksid võidelda nende positsioonide eest kodus. see puudutab siis äh, lastehoiu küsimust, kodu ja tööelu ühitamise küsimust ja nii edasi ja nii edasi. ja on selge, et kui lapsehoiuvõimalused pole piisavad, ei ole naistel võimalik laste eest hoolt kanda ja samal ajal tööd teha. lastehoiuvõimalustele peavad kaasa aitama nii riik kui ka ettevõtted. me ei saa sundida naisi jätma lapsi omapäid ja asuma töötama juhtivatel ametikohtadel. me kõik oleme teinud karjääri, me kõik teame, mida see tähendab, mida tähendavad hilised õhtud, tunnid veedetud koosolekutel ja nii edasi ja nii edasi äh, mul on endalgi kogemusi ärimaailmast ja võib öelda, et just nimelt see on ärimaailmaga seoses äärmiselt murettekitav probleem. kvootide süsteem ei ole kindlasti kerge arutelu teema ja me peame vaatama põhjalikult neid meetmeid, mida on vaja selleks, et anda naistele siin pisut parimaid võimalusi. praegu olen ma kergelt segaduses olime valmis äh, seda algset ettepanekut toetama, nagu ütlesin, äh, leidsime, et äh, algne raport oli heas tasakaalus. me oleme valmis jätkama koostööd selle raporti kallal. ja soovin raportöörile ka edu. suur tänu. proua Paul, palun. <clears throat> suur tänu tahaksin ka avaldada tunnustust äh, Roodile tema pingutuste eest ja üks väikene märkus ka minu poolt. ja minu esimene kommentaar oleks, et äh, oleks kahju, kui kogu raport läbi kukuks, äh, sellepärast et, et üks, ühe küsimuse vallas on liiga kaugele läinud ja teisi küsimusi on äh, alahinnatud, äh, nii et äh, mina paluksin, et te tõesti võtaksite, kaaluksite kompromissi võimalust. me tahaksime saata oma raportiga usaldusväärse tasakaalustatud sõnumi ja kui me siin hakkame sõnade üle lahinguid pidama, siis me meil võib kogu asi sõrmede vahelt läbi libiseda. kvootide süsteem, mul on tunne, et meil on võimalik jõuda kompromissile, vastuvõetava kompromissini. mitte kõikides riikides, mitte kõikides äh, ühiskonna rühmades äh, ei olda veel valmis kvoote vastu võtma. võib-olla me peaksime leidma mingi sõnastuse oma mõtete, ideede edendamiseks äh, kompromisside kaudu, sellepärast et kui meie sõnum jääb edastamata, siis äh, kõik meie pingutused on liiva jooksnud ja mitte ainult meie pingutused, vaid ka komisjoni pingutused suur tänu, Paul Bauer ja nüüd äh, härra Romeva, palun. suur tänu. mul on ka siin mõned põhimõttelised märkused edastada. kõigepealt, mis puudutab raporti sisu, siis äh, kahtlemata on tegemist hea võimalusega oma sõnumit edastada, komisjon äh, on loonud meile äh, tingimused äh, selle küsimuse esitamiseks hoopis äh, teistsuguses kontekstis. Äh, voliniku lähenemine on olnud meie jaoks soodus ja me peame seda ära kasutama. me peame püüdma siin kiiresti edasi liikuda, asju edendada ja mitte jääma tagurlikuks, mis puudutab kvoote, siis ma toetan kvoote, äh, nad ei ole mingisugune kurja juur, äh, nad on äh, möödapääsmatu meede. praegusel hetkel on tegemist võimalusega ja mitte ainult võimalusega, vaid vajadusega, aga kvootidest üksi ei piisa ja seda ei tohi me ka unustada selleks, et äh, meie arutelud oleksid terviklikud, mõtestatud, äh, ei tohi me keskenduda ainult kvootidele. me ei tohiks tähelepanu alt välja jätta ka selliseid küsimusi nagu kuidas hinnata äh, professionaalset tegevust ärielus on sektoreid, ameteid, mida peetakse alaväärsemateks kui teisi ja paraku just nimelt need sektorid ja need ametid sageli on, on sellised, kus töötavad naised peamiselt on siis ka sektoreid, mida peetakse kõrge kvaliteediga sektoriteks, ametipostideks ja nendes sektorites, nendel ametikohtadel töötavad sageli mehed. miks see nii on? mehed on äh, nad tavaliselt äh, finantsettevõtetes, äh, ka juhtivatel ametikohtadel, naisi võib-olla on rohkem hoolekandega tegelevates sektorites. miks see nii on? miks ei saaks me võrdsust mõlemale, mõlemas sektoris? siin on erinevaid argumente, erinevaid erinevaid põhjuseid, mis on seotud ka haridusega ja nii edasi ja nii edasi. aga me peaksime keskenduma sellele küsimusele erinevatelt, erinevatest äh, seisukohtadest lähtudes me peaksime äh, suurendama naiste osalust äh, ärijuhtimises, aga me peaksime samal ajal ka meeste osalust suurendama näiteks hoolekandesektorites ja traditsioonilistes naistesektorites tegemist ei ole ka küsimusega, millega peavad tegelema ainult tööandjad, äriettevõtted, see on küsimus, millele peab keskenduma kogu ühiskond. me peame ühiskonnas paika panema õiged mehhanismid selleks, et äriettevõtted saaksid ka võtta meetmeid. võtame siin näiteks äh, isapuhkuse küsimuse. niikaua, kui äh, meestel äh, on raske naistega konkureerida selles osas, et nad ei äh, saa lapsi sünnitada, äh, mõjutab see ka äriettevõtete äh, otsustamisprotsessi, kui meie aga ühiskonnas otsustame, et laste eest hooldamine ei ole mitte ainult naiste vastutus, vaid ka meeste vastutus, siis ettevõte juhid teavad, et kui nad palkavad kas mehe või naise, siis lapse sünni korral vanemad jagavad vastutuse ja äh, vähemalt see ebasoodus tegur, mis mõjutab naiste töölevõtmist, äh, kaob. meil on vaja õiguslikult siduvaid õigusmeetmeid, meil on vaja ka rahalisi vahendeid äh, muutuste ellukutsumiseks Äh, näiteks äh, lastehoiu võimaluste suurendamine ja pere ja kodu, tööelu ühitamise võimaluste parandamine. siis mis puudutab äh, aega, siis tööaega hinnatakse erinevalt, sellest oleme palju rääkinud viimasel ajal äh, siin Euroopas äh, ja kui me võtame tööaja, siis äh, töö- ja pereelu ühitamist äh, aitab äh, paremini parandada ka paindlikkus tööaja osas, meil ei peaks kõigil olema ühe, üks ja seesama tööaeg kogu aeg. see aitaks ka naistel paremini osaleda ettevõtete juhti, juhtimises ja meestel jällegi paremini osaleda pereelus. kui me ainult keskendume kvootidele, siis jäävad paljud asjaolud meil tähelepanu alt välja. ma arvan, et me peame seda küsimust käsitlema terviklikult, vaatama, miks on ettevõtetel raskem naisi kaasata juhatustesse. me peame täiel määral võimalust ära kasutama volinik Reding on otsustanud õige tee kasuks ja meie ei tohiks siin jääda tagasihoidlikuks, vaid peaksime teda toetama. proua Matera, palun. suur tänu ma olen täiesti nõus eelkõnelejatega, sellepärast et äh, see on teema, kus me peame ühisrinde moodustama ja võitlema ühtsete eesmärkide eest, ilma et äh, meid lõhestaksid äh, poliitilisi fraktsioone tavapäraselt eristavad lõhed. nii nagu paljud ka on öelnud, väga oluline on see, et Euroopa Parlament saadaks välja väga selge sõnumi selle kohta, kui olulisteks me kvoote peame ja need peavad järgnevatel aastatel Euroopa Liidus prioriteediks tõusma. mitte ainult äh, ettevõtete juhtkondade jaoks, kuid kui olulised nad on ka poliitikas. mina tulen Itaaliast, Itaalias ainult kümme protsenti linnapeadest äh, on äh, naised, ehk teisisõnu ainult igast kümnest linnast üks on naisjuhtimise all ja meil on rohkem vaja naisi kohalikku omavalitsusse saate tuleb välja, nagu ma ütlesin, selge sõnum, positiivne sõnum Euroopa kodanikele. eriti arvestades seda, millised on täna probleemid, mis ilmselt kaasnevad Põhja-Aafrikas toimuvaga osade liikmesriikide jaoks, kui suured need raskused seal on, selgub ilmselt hiljem, see näitab seda, kõik on näidanud seda, kui nõrgad on meie piirid ja nii edasi nii et äh, selles kontekstis on hädasti vaja positiivset sõnumit nende meetmete kohta, mida on võimalik rakendada ja loodetavasti kolleegid minu muudatusettepanekud ka toetavad äh, nii-öelda ad hoc maksumeetmete kohta nende ettevõtete jaoks, kes äh, lubavad siis naistel paremini lepitada töö ja pereelu me toetame seda, mida proua Kratsa oma raportiga üritab saavutada, seda on meil hädasti vaja ja see kõik peab olema ka tõhus. suur tänu! ja järgmisena saab sõna proua Bilbao. suur tänu, tere hommikust! ja kõigepealt ma tahaksin tänu avaldada proua Kratsale selle raporti eest, mille ta on koostanud. minu meelest on äärmiselt oluline hm, paar küsimust Euroopa Parlament peab võtma liidri rolli selles küsimuses. me peame tagama selle, et me oleme algatuste esirinnas, mis Euroopa Parlamendis võetakse. meil on jah, eeskujulikke riike näiteks nagu äh, Norra, kuid mina olen pärit Hispaaniast ja minu autonoomses äh, Baskimaal võeti vastu äh, seadusandlus paar aastat tagasi, kus on tagatud siis võrdne esindatus nii valimisnimekirjades äh, kui ka valitsuste nõukogu, äh, vabandust, ettevõtete nõukogudes, nii et mulle tundub, et teinekord liikmesriigid praegu jooksevad Euroopa Parlamendist ette ja me ei tohi lubada neil seda võidujooksu võita me viisime läbi uuringu Hispaanias selle kohta, kas äh, tunne, tunnevad inimesed, et naistel on sama õigus, samad õigused, mis meestel ja kas haridusvõimalused on samad ja kahe tuhande viiendal aastal analüüs näitas seda et, et kaheksakümmend protsenti inimestest tegelikult toetas kvoote, isegi ettevõtete nõukogude ja juhatuste jaoks ja, ja tõesti rõhusid sellele, et naistel ja meestel peavad olema võrdsed õigused. selle nimel me peamegi töötama, eh, teadlikkuse suurendamise nimel. ma olen härra Romevaga nõus ja tegemist ei ole isoleeritud juhtumiga. me ei saa tegutseda vaakumis eh, naiste esindatuse osas, ei saa keskenduda ainult ärijuhtide, ärijuhtkondadele. peame mõtlema ka sellele näiteks, eh, mida tehakse Äh, ema- ja sünnituspuhkuste osas, kas me tõesti äh, Euroopas täna veel peame siin rääkima sellest, kas isaduspuhkus on võimalik või mitte või et kas äh, selle puhkuse eest ka tasu saab või mitte, see ei ole absoluutselt loogiline debatt, see ei ole järjepidev nende meetmetega, mis tuleb vastu võtta, nii et kõigid, kõik algatused peavad olema omavahel kokku sobivad ja nüüd kvootidest. kakskümmend aastat tagasi ma kvoote ei toetanud kuid äh, vahepealsel ajal olen ma mõistnud, et mida suurem on naistel vastutusala, seda võrdsem on ühiskond ja seega mulle tundub, et kvoodid on täna vajalikud. Nad on vähemalt minu äh, piirkonnas äh, tähendanud seda, et naised võivad täna osaleda Baski parlamendis ja, ja võtta endale pooled kohad kakskümmend aastat tagasi ei olnud see võimalik, kuid kuid nüüd lihtsalt kuue aastaga pärast selle uue seadusandluse vastuvõtmist on, on äh, inimeste seisukohad täiesti muutunud ja seda peetakse normaalseks. ja me peame leidma meetmeid, millega hoogustada kõige innovatiivsemaid ettevõtteid Euroopas, sellepärast et kõige uuenduslikumad ettevõtted nii maailma kui ka Euroopa tasandil on täna need ettevõtted, kus kõikides vastutusvaldkonna, vastutusvaldkondades on naised ja mehed võrdselt esindatud. see on see sõnum, mis tuleks kodanikele maha müüa. ja ma tahaksin, et ka meedias tehakse äh, jõupingutusi selleks, et äh, natukene positiivsemalt äh, seda asja kajastada ja veel üks kriitiline märkus. ettevõtted äh, jälgivad suure huviga, mida me teeme ja praegu näevad nad seda, et Euroopa Parlamendis ja et Euroopas laiemalt kõikidel juhtkon-, juhtivatel kohtadel on mehed. kes on Euroopa Komisjoni president, kes on Euroopa Parlamendi president? kes äh, on nõukogu president, kes on fraktsioonide esimehed siin kojas? nii et me peame vaatama ka oma süsteemi üle ja, ja enda kodus asjad korda saama, sellepärast kõik need ettevõtted äh, äh, vaatavad meid ja teg-, ja esitavad küsimuse, et miks te meile surute asju peale, mida te isegi ei suuda enda kojas läbi suruda. nii et me peame olema eeskujuks nendele ja natukene olema enesekriitilisemad vaadake komisjonide esimeeste kohti, on nad mehed või naised enamuses? ja mulle tundub, et meie parlament lihtsalt toidab pidevalt neid stereotüüpe, mida me oleme näinud ka mujal. jah, täna siin saalis on erakorraliselt ka paar meesterahvast, aga kes üritavad midagi tavaliselt ära saavutada soolise võrdõiguslikkuse nimel, naised läheme mõnda teise komisjoni, transpordi või tööstuskomisjoni, vaadake, milline seal on esindatus, hoopis teistsugune kui meil siin komisjonis. nii et äh, härra Roomale vastates me peame öö, kujundama võrdõiguslikkusest professionaalse väärtuse, kuid naised ei ole veel ära õppinud ühte asja, mida mehed oskavad päris hästi. naised, kes on, mehed, kes öö, naised teevad süüa iga päev ja keegi sellele tähelepanu ei pööra. mees teeb süüa, siis ta on kohe suur kokk ja kõik pööravad sellele tähelepanu ja see on nii absoluutselt kõikide erialade puhul. kultuurikomisjonis on tavaliselt niimoodi, et kui naine on kultuurikomisjoni liige, siis ta on lihtsalt äh, kultuurikomisjoni liige, on ju mõni mees kultuurikomisjoni liige, siis ta on kohe suur äss seal komisjonis, tal on suur öö, äh, tiitel ja mis iganes. me peame enda suhtes olema ausad, äh, vaatama läbi enda dokumendid öö, Äh, me räägime tihti dokumentides sellest, et äh, naised on pädevad ja intelligentsed äh, ja võimekad. sellist keelekasutust kasutame me kogu aeg, aga see justkui viitab sellele, et naised saavad kiita ainult siis, kui nad on erilised aga vaadake tegelikult üle selle koja saadikute elulookirjeldused, vaadake, kas, kas need ei ole mitte ka väga kõnekad, nii et olgem enesekriitilised, mõistkem, et ka me ise ei suuda asju praegu õigesti ajada siin kojas, kuid me peame võtma endale liidrirolli kõikides aspektides. see ei ole reis, millel on mingi konkreetne sihtkoht, see on eluaegne reis ja me peame seda sellel teel käima järjepidevalt ja veendunult, sellepärast et muidu ei jõua me mitte kuhugi ja selles kontekstis ma olen nõus äh, proua Kratsa ettepanekutega, olen väga rahul selle tööga, mille ta on ära teinud ja tulevikus peaks nendele teemadele rohkem tähelepanu pöörama. suur tänu, proua Bilbao. proua Kurmai on palunud sõna. Äh, suur tänu, proua esimees ma olen väga tänulik Roodi Kratsale selle raporti eest, sellepärast et on äh, meie jaoks nüüd kõigile ilmselge see, et äh, me naised äh, kannatame alaväärsuskompleksi all kõik ja me endiselt arvame, et me ei ole sama väärt kui mehed me räägime siin sellest, et kas naised on üldse võimelised juhtivaid kohti endale võtma, miks me ei räägi teinekord äh, hoopis meeste kohta sedasama, miks me mitte kunagi ei sea küsimärgi alla, et kas nemad suudavad asju juhtida? miks me ei räägi ka kvootidest meeste jaoks, miks räägime alati kvootidest naiste kontekstis? kui me ise öö, äh, oma väärtusesse ei usu, kui me ei hinda ennast piisavalt kõrgelt eh, ja eneseusku meil ei ole, siis me mitte kuhugi ei jõua. Roodi Kratsa on läbi lugenud kõik eh, analüüsid selle teema kohta ja on teinud oma järeldused sellest. ning proua Kratsa ütleb, et kui ettevõttes on eh, ka naised kaasatud juhtkondadesse, siis need ettevõtted on märksa tõhusamad. no mehed aga seda tõsiasja ei eh, tunnista. miks otsustas omal ajal Rootsi tuua sisse eh, kvoot eh, juhtkondade positsioonide osas? lihtsalt sellepärast, et nad mõistsid, et nad ei taha lasta käed, käest võimalust, mille võib kaasa tuua Äh, naiste lisamine juhtkondadesse. ja tänane pilt on selline, et näiteks äh, Norras nelikümmend protsenti äh, juhtkonna liikmetest on naised. ning see on nende ettevõtete jaoks toonud lisatulu. uuringud on juba täna näitamas seda, et ettevõtted kus naiste osakaal on suurem juhtivatel kohtadel on majanduskriisile paremini suutnud vastu astuda ja on oma tõhususe säilitanud. nii et äh, naised ei too mitte ainult lisaväärtust, vaid ka lisateadmisi ja oskuseid. nüüd vaadates haridussektorit, siis sellest on juba paljud kolleegid ka rääkinud et naised on eri, üleesindatud meie ülikoolidest, kuuskümmend protsenti tudengitest on naised. me oleme paremini kvalifitseeritud, kuid samas peame me pidevalt ennast tõestama, tõestama seda, et meie tehtud töö on sama hea kui, kui meeste tehtu. nii et naistele tõesti mingil hetkel tuleb vastu see nii-öelda klaaslagi Vivian Redding äh, on öelnud, et kvootide sissetulemisega võib-olla suudame me sellest laest ennast läbi murda. vaatame statistikat viimasel kümnel aastal, äh, majandusstatistikat. kas äh, juhtkohtadel on naiste osakaal suurenenud viimase kümne aasta jooksul? ma ei ole selles veendunud, minu meelest ei ole mitte mingisuguseid arenguid toimunud viimase kümnendi jooksul, nii et äh, kas äh, meeldivad teile kvoodid äh, ja äh, sekkumine või mitte, on meil selgeid näiteid selle kohta, et kvoodid toovad tulemusi. viies liikmesriigis on väga selged näitajad olemas ja muidugi tuleb mõelda sellele, et äkki meil on alternatiivseid meetmeid kvootidele, mis tooksid samasuguseid tulemusi, mulle tundub praegu küll aga, et see ei ole nii, meil ei ole selliseid vahendeid, mis oleksid kvootidega tulemuslikkuse mõttes võrdsed. viiskümmend kaks protsenti Euroopa kodanikest on naised, nelikümmend kaheksa protsenti on mehed Jo Lainen tuli välja hilgava äh, mõttega äh, ka tuua sisse äh, kvoodid, kuid tema algatus Euroopa Parlamendis naissaadikute osakaalu tõsta kvootide läbi kukkus läbi. ja tänane kriis on näidanud seda, et just nimelt naiste töökohad on need, mis esimesena ohvriks tuuakse paljud kolleegid, kes sellel teemal sõna on võtnud, ütlesid ka väga selgesti, et asi ei ole tegelikult selles, meeldivad meile kvoodid või mitte, vaid asi on selles, et see on ainus äh, tõhus meede, mis meil täna on. nüüd Euroopa Komisjonist kui komis-, kui komisjoni president Barroso oma esimese meeskonna kokku pani, võttis ta soolist võrdõiguslikkust väga tõsiselt. aga kui ta teise komisjoni kokku pani, ei seadnud ta konkreetseid eesmärke liikmesriikidele ja see tähendas seda, et lõpuks esitati ainult kolm volinikukandidaati kõigepealt liikmesriikide poolt ja pärast seda hakkas siis Barroso sõnumeid saatma liikmesriikidesse, et kui te saadate meile naisvoliniku, siis ta saab ka parema portfelli ja tekkis selline olukord, et need liikmesriigid, kes saatsid äh, naisvoliniku tema esimesse komisjoni, ei tahtnud seda enam teha ja need, kes olid esimesse komisjoni nimetanud mehi, ei leidnud mingisugust põhjust, miks asju kuidagi muuta. meie selle peale siis muidugi äh, avaldasime oma äh, vastukaja, tahtsime rohkem naisvolinikke, nii et uskume endasse rohkem, sest et kui meie enesehinnang on halb, siis seda mehed ka tõstma ei hakka. aitäh. suur tänu ja nüüd proua Blum. suur tänu. tahaksin tervitada Loodi Kratsa tööd, tema raportit nõustun sellise olulise poliitilise instrumendi nagu kvootide süsteem kasutamisega. just seda on meil praegu vaja. ja ma nõustun ka kõigi eelkõnelejatega. lisaks kvootidele on meil vaja ka täiendavaid meetmeid. näiteks emapuhkust, isapuhkust, vanemapuhkust, kõik neid lisameetmeid. aga tahan veel teile öelda, et kuna mina olen Rumeeniast siis seal kuuleme pidevalt ja Vivian Reding ka ütles, et äh, meil on vaja meeste ja naiste võrdset äh, kohtlemist kogu ühiskonnas, kogu Euroopas. me peame rääkima soolisest mõõtmest kogu ühiskonnas. kui naised Rumeenias kuulsid, et Vivian Reding oli rääkinud kvootidest, ja kvoodid puudutasid ainult äh, ärijuhtimist, siis küsiti kohe, aga poliitika, miks äh, taolist algatust ei äh, kaaluta ka poliitikas? nagu varem öeldi, ka kohalikul ta-, poliitilisel tasandil ja mitte ainult Itaalias, vaid ka Rumeenias me teame, et naised on alaesindatud ja naised on nõus kvootide sisseviimisega, kuid kui kvoodid jäävad ainult eh, kehtima ettevõtete juhtkonna tasandile, siis jällegi diskrimineeritakse naisi, sest ka poliitilises spektris peavad naised olema esindatud. me teame, et on selliseid uurimusi, mis eh, tõestavad, et eh, naised saavad ettevõttele lisaväärtuse anda mida rohkem naisi on ettevõtete juhtkondades, seda suurem on ettevõtte lisaväärtus, aga kas on selliseid uurimusi, mis näitaksid, kui palju lisaväärtust toovad naised poliitikasse? ja näiteks Euroopa tasandil. seetõttu on meil vaja tõsiseid diskussioone ja on vaja jõuline sõnum saata ka Euroopa Parlamendi poolt avalikkusele, sest Euroopa Parlament on kõige demokraatlikum institutsioon Euroopa Liidus ning see jõuline sõnum peab kajastama uute poliitiliste instrumentide äh, kasutusele võtmist, et naiste esindatus kõikidel elualadel äh, oleks võrdne meestega. sest meil on vaja tõeliselt demokraatlikku ühiskonda. ja me oleme näinud, et nendes liikmesriikides, kus naised ja mehed on võrdselt esindatud, on ka tagatud võrdne kohtlemine ja nendes riikides on näha, et areng on kiirem, demokraatia on tugevam ning meeste ja naiste esindatust kogu ühiskonnas on väga tasakaalus. toetan oma kolleege ja samuti proua Kratsat, kuid paluksin ka, et komisjon kaaluks üldist võrdse kohtlemise sisseviimist ühiskonnas. tänan. suur tänu ja proua Parvanova soovib nüüd järgmisena sõna, palun. suur tänu. peaaegu kõik on juba öeldud, kuid asjaolu, et me nii pikalt seda küsimust arutame ja nii palju sõnavõtjaid on ja järjest rohkem tuuakse tõsielu näiteid, näitab, et nii, nii, seda tüüpi diskrimineerimist on väga raske välja juurida see on diskrimineerimine. ja e, tahaksin seetõttu tänada proua Kratsat raporti eest. asi ei ole lihtne, kogu teema ei puuduta mitte ainult naisi ettevõtte juhtkondades. kui me vaatame, mis toimub Euroopa Liidus, siis tegelikult äh, äh, isegi naistele emapuhkuse andmistel ei tagata eh, täielikku töötasu säilimist, see tähendab, et ei, eh, ei peeta oluliseks seda, et naised sünnitavad lapsi ja eh, lihtsalt alahinnatakse naiste väärtust. kui palju rapor-, raporteid on juba kirjutatud sel teemal, aga keegi ei küsi, miks on saabunud finantskriis, mille eest muide äh, vastutavad mehed, Deutsche Bank, McKenzie, kõik need firmad, näitavad selgelt, et äh, just nendes ettevõtetes, kus äh, ja nendes riikides, kus on tegutsenud ettevõtte juhtidena naised, on suudetud õigeid otsuseid teha ja, ja pääseda kriidi, kriisist, kuid keegi ei küsi, kes siis neid halbu otsuseid tegi kvootide puhul olen ma küll väga pettunud, kui osa naisi ütleb, et mina ei tahagi ju juhtivale positsioonile minna, sellepärast et äh, et äh, mulle antakse see koht justkui ainult sellepärast, et ma olen naine või mingisuguse kvoodi alusel. see on äh, süsteemi halb tõlgendamine. et süsteem aitab vältida naiste disk-, diskrimineerimist, mitte naisi juhtpositsioonidele upitada. nagu kolleeg Kornelissen ütles, meie olukord äh, paraneb siin null koma null viis protsenti aastas, loomulikult peab arvestama, et, et äh, ka selle protsessi vastu tegutsetakse, võib-olla äh, ühel päeval otsustatakse äh, siinsamas äh, parlamendis või mujal kuskil anda inimõiguste auhind nendele, kes naiste õigusi kaitsevad ja võib, ja meie peame inimõiguste alal äh, ja demokraatlike protsesside alal eeskuju näitama ja me ei saa mõelda, et demokraatlikud õigused oleksid justkui äh, meeste õigused. naiste õigused on samuti inimõigused. debatt on äh, ju kummaline, kuid meie debatt peab jõudma kuidagi ka äh, meie presidendi ja parlamendi juhatuse kõrvu. siin juba keegi ütles, et et eh, ka siin parlamendis domineerivad mehed, kaua me veel kannatame seda olukorda? Kau-, mitu korda peame me veel jälle selle teema tõstatama ja jälle raporteid kirjutama? asi on ju selge. ja lõpuks me teame, et tegemist on ajalooliselt eh, põh-, tõendatud diskrimineerimisega ja see tuleb lõpetada suur tänu, väga hea arutelu, väga huvitav, sisukas, intensiivne. ja ma tahaksin kõiki kolleege osalemise eest äh, tänada. see näitab ka, et, et parlament võtab teemat tõsiselt. lõppsõnaks annan sõna raportöörile Roodi Kratsale. suur tänu teile ja aitäh kõigile kolleegidele, kes äh, näitasid üles niisugust huvi äh, minu raporti vastu. see annab meile võimaluse, et, äh, et raporti sõnum jõuab ka kaugemale. loomulikult neid üldisi küsimusi naised poliitikas, inimressursid on ikka ja jälle arutatud ning alati on öeldud, et, et seda teemat tuleb edasi arendada. nüüd on jõutud spetsiifilise raportini, me oleme püüdnud arvestada äh, kõiki neid mõtteid, mida ka siin täna väljendati. aga ikka tehakse avaldusi naiste õiguste kohta igal aastal, kuigi see on meie vastutus siin komisjonis, meie kohustus aga me soovime, et ka parlament pööraks sellele temaatikale suurt, suuremat tähelepanu. tundub, et äh, neid küsimusi ei ole tagant tõugatud nii jõuliselt, kui oleks võinud. naistepäeval küll tehakse suuri avaldusi, kuid äh, me soovime, et äh, nende avaldustega käiksid kaasas ka muud tegevused parlamendis tänane arutelu oli väga äh, sisukas, see näitab, et äh, meil on ka võimalus midagi saavutada. tõesti mingeid, mingite järelmeetmeteni jõuda. muidu jäämegi igal kaheksandal märtsil ikka sedasama teemat arutama raportis on nii üldisi küsimusi kui ka spetsiifilisi punkte käsit-, käsitletud. kuid kõigepealt tahaksin vastata siin äh, proua Kornelissenile. ta on järjekindlalt siin komisjonis selle teemaga tegelenud ning ähm, kui me räägime läbirääkimistest üldisest õhustikust, siis aitas ta palju kaasa kompromissettepanekute vormimisele. see on tänuväärt. ja nüüd rääkides nendest meetmetest, mida komisjon peaks võtma ma ei arva, et komisjon ähvardas mingeid meetmeid võtta, kuid kui ta juba võtab, siis äh, loodan, et nad arvestavad ka minu raportis öeldut. ainult need riigid, kus on selge poliitiline tahe võtta vastu erimeetmed ja kvoodid, ainult nendes riikides on näha mingeid arenguid. härra Tarabellale tahaksin öelda, kahjuks teda ei ole enam siin mm.. tegelikult ma olin väga rahul sellega, mis ta ütles. ta on ka alati äh, väga järjekindel meie koosolekutel aga nüüd esimese kompromissettepaneku puhul peab ütlema, et meil oli ka üks avalik kuulamine, kus osalesid Norra naised, rääkisid meile oma kogemustest, prantslased ning samuti rahvusvaheliste võrgustike esindajad. kuulsime ära nende seisukohad avaliku kuulamise alusel, arvestades erinevate Euroopa riikide kogemust, tuleb nüüd ka meie komisjoni arvamus kujundada. härra Romeva Rõidale ütlen, et ähm, naiste olukord töökohal on ka jällegi väga spetsiifiline teema, kogu temaatikat ähm, inimressursside arengut ei saa siinkohal praegu käsitleda, kuigi me peame teadlikud olema probleemidest. raportis on aga oluline see, et et räägitakse võimalusest, et naised ja mehed saaksid võrdselt ilma diskrimineerimiseta töötada. kui teatud ettevõtetes on näiteks nii, et naiste õigused on väiksemad kui meeste omad, ja kui me vaatame, kes on juhtkonnas, siis tavaliselt on ikka nii, et juhtkond koosneb meestest. jällegi tõusetub küsimus vastutusest. väga sageli on nii, et naised teevad tööd ja mehed on juhtkonnas. ma katsusin muidugi ka äh, teiste mõtteid arvesse võtta, nagu Urmai rääkis, igasugustest raskustest, mis naiste ees seisavad, äh, samuti äh, naiste ene-, madalast enesehinnangust, madalatest ambitsioonidest. olen selle raporti ettevalmistamisel ka palju lugenud ja, ja tõesti, kui äh, naisi on vähe juhtkonnas, see tekitab selliseid äh, negatiivseid tundeid, tekib tunne, et ei ole võimalik äh, karjääriredelil edeneda. kui on probleem, siis peab olema võimalus seda lahendada. aga ettevõttesiseselt ei ole sageli vajalikke süsteeme, et naisi toetada, et nende karjääri arendada. mõnedes ettevõtetes muidugi on olemas teatud meetmed ka ühte, enamasti ikka mitte. kui naine tõesti tahab kuhugile oma karjääriga jõuda, siis äh, peab ikkagi jälgima, kas ta saab seda teha, loomulikult seda mõjutavad ka niisugused asjad nagu lastehooldusvõimaluste puudumine või siis maksupoliitika. me peame tunnistama, et see ei ole lihtne. kõiki erinevaid tegureid tuleb arvesse võtta kaaluda, mis tingimustel saab naine osaleda ettevõtte juhtkonnas, kaaluda ka teisi tegureid, näiteks abikaasa eh, positsiooni, mentorite, toetajate süsteemi tänasest arutelust eh, tuli välja ka üks uus aspekt. ma ei saa muidugi me oma raportit pidevalt ümber kirjutada, kuid ähm, tõesti, nais-, küsimus naiste, naiste esindatuse üle on tähtis ka siinsamas parlamendis me ei pea alati kampaania korras naiste õiguste eest võitlema ja samas tuleb väga aktiivselt seda teemat tõstatada ka kõikides liikmesriikides, mitte ainult parlamendis, komisjonis, nõukogus, fraktsioonides, meie parteides. vaatame, kes on Euroopa Parlamendi president, kes on fraktsiooni juhid, kasutagem ära nüüd oma võimalusi. rohkem tuleks minu arvates rõhutada seda, et avalikkuse teadlikkust tuleb tõsta. osa kolleege rääkisid vajadusest pidada sotsiaalpartneritega dialoogi. ja see on ka üks osa teadlikkuse tõstmisest kutseliitud, erialaliitud, ametiühingud, kõiki tuleb kaasata selleks, et äh, naised oleks rohkem esindatud. minu arvates on see väga oluline moment. olen tänulik ka proua Kostale koostöövalmiduse ja hea tahte eest loodan, et äh, kõik see, millest ma siin rääkisin, jõudis tõlke kaudu ka teieni. Nad teevad väga head tööd, aga ikkagi äh, küsin üle. Äh, te rääkisite naiste enesehinnangust ja sellest, kas naiste elulookirjeldusi, CV-sid ikkagi õigesti hinnatakse. ma ei tea, tegelikult see ei ole seotud bürokraatiaga, kui me vaatame ühe ettevõtte struktuure, kui ettevõte soovib tööle võtta naist juhtivale ametikohale, siis äh, tal võib olla küll väga hea CV, aga sellest ei piisa, peab arvestama, kas see isik on piisavalt paindlik, kas ta on turumuutustele vastutundlik, mis oskused sellel isikul on. kompromissettepanekutes on mitmetest niisugustest aspektidest ka räägitud. Te ei taha ju, et, ähm, et inimene äh, peab kaebama, et tema, tema CV-d ei ole põhjalikult loetud. see puudutab pigem siin äh, konkreetsete töötajate vastutust, see küsimus. seega äh, vääritimõistmise huvides või vältimise huvides olen ma äh, niisuguse otsese muudatusettepaneku tegemist vältinud, kuid ma mõistan, mis oli selle mõte. võtame kas või näiteks Prantsusmaa näite. on selliseid ettevõtteid, kus naisi on rohkem juhtkonnas kui üks äh, tütarlaps peale ülikooli suudab ettevõtte juhtkonda jõuda, siis on väga hea ja meil on siin kompromissettepanek number kaks. et naiste edutamine ei pea olema seotud mingisuguste numbritega, vaid peab vastama nende kvalifikatsioonile. kõrge kvalifikatsiooniga naisi on piisavalt, paljud on suutnud ka karjääri teha. Nad on kindlasti ka avalikus suhet andmete alal väga äh, oskuslikud. seega võimalusi on. põhimõtteliselt me ju kõik nõustume nendes äh, küsimustes üksteisega ja kui me nüüd räägime veel dialoogist sotsiaalpartneritega, siis kindlasti on tähtis avalikkuse teadlikkuse tõstmine ja sellega lõpetaksin. aitäh kolleegidele suur tänu, proua Katsa. hääletame kahekümne viiendal mail oma komisjonis ja siis eh, läheb raport täiskogu ette, seda juulikuise täiskogu istungi käigus ja enne kui läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, tahtsin küsida kõikidel kolleegidelt, paluda kõikidel kolleegidel võimalikult lühidalt teha, meil on veel viis punkti päevakorras käsitleda. ja täna hommikune proua Kratsa raporti arutelu võttis tund ja veerand meie päevakorrast ja me lisasime selle päevakorras päevakorda arutelu teemana viimasel minutil, algselt oli kavas käsitleda seda ainult Äh, hääletamise raportina ja me peame tõesti väga-väga kiiresti järgnevate päevakorrapunktidega ühele poole saama, aga nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde siis äh, ja järgmiseks päevakorrapunktiks äh, on arvamuse projekt eelarvekomisjonile volitus kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprojekti käsitlevaks kolmepoolseks kohtumiseks ja kaasraportöör on siin Barbara Matera kui arvamuse projekt laiali saadeti, siis puudus meil tegelikult juurdepääs komisjoni konkreetsetele ettepanekutele, nüüd on aga meil see juurdepääs olemas, nii et muudatuste tähtaeg on sellega seoses muutunud, me tahame võimaldada meile arvesse võtta komisjoni ettepanekut ja seda hinnata, aga nüüd annan sõna proua Mateerale. suur tänu, proua esineja. kahe tuhande kümnenda aasta märtsis võttis Euroopa Komisjon äh, vastu soolise võrdõiguslikkuse strateegia kahe tuhande kümnendast äh, kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aastani. seega nad kinnitasid, äh, kui oluline on võrdsus meeste ja naiste vahel tööelus. ja nagu me täna oleme näinud, oleks meil vaja võrdsust ka poliitikas, meil oleks vaja sugudevahelist võrdsust Euroopa Liidu poliitikates üldisemalt. see on ka üks äh, Euroopa Liidu alustalasid, äh, võrdsus, ja seda on kajastanud äh, ka Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, kus üheks eesmärgiks on sugudevahelise lõhe vähendamine ehk siis meeste ja naiste vahelise võrdsuse suurendamine Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgiks on um, naiste tööhõive suurendamine, palgalõhede vähendamine. Äh, praegusel hetkel Euroopa Liidu kahekümne, äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia soovib naiste tööhõivet suurendada seitsmekümne viie protsendini, praegu on see näitaja seitsekümmend kaks protsenti me tahaksime, et äh, Euroopa Liit liiguks äh, jätkusuutliku majanduskasvu äh, suuras ja selleks, et seda eesmärki saavutada, on vaja rohkem naisi tööelus, meil on vaja naisi toetada ja meil on vaja rohkem haavatavamatest inimrühmadest naisi tööturule. me peame pöörama tähelepanu vanematele naistele, üksikemadele, puuetega naistele ja oma arvamuse projektis äh, olen ma äh, teinud ettepaneku toetada soolise võrdõiguslikkuse äh, instituuti Vilniuses, tegemist on instituudiga, kes jagab informatsiooni liikmesriikidele ja Vilniuse instituut on praegu ametis personali palkamisega Nad äh, viivad läbi pilootprojekti, mis käsitleb äh, naiste töö- ja pereelu äh, ühitamist. seega on tegemist küsimusega, mida käsitleb ka meie komisjon ja mille vallas mina olen raportöör, nimelt üksikemade küsimus Euroopa Liidus ja selle käsitlemise vajadus Euroopas on üksikemade arv kasvamas ja seetõttu me peame mõtlema selle üle, kuidas selliste üksikemade eest kõige paremini hoolt kanda. ja mitte ainult emade eest, vaid ka nende laste eest. arvamuse projektis pöörama tähelepanu ka palgavahede vähendamisele ja toon esile, kui oluline on naiste, vanemate naiste, sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate naiste eest hoolt kandmine. Euroopa aktiivse vananemise aastat silmas pidades on meil vaja eraldada rahalisi vahendeid seoses tervishoiukuludega ja erinevate sotsiaalsete kulutustega ja äh, nüüd ma olengi peaaegu ühele poole saanud oma sissejuhatava sõnavõtuga ja arvamuse projekti ja äh, koostasin äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve projektile, mida tutvustati täna hommikul ja ja ka kolleegid, esitage palun võimalikult palju muudatusettepanekuid. suur tänu, proua Matera. proua Kurmai, palun.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 suur tänu, proua esinaine kui me räägime mandaadi andmisest kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprotsessile, tahaksin teha vä ühe väga selge märkuse ja tegelikult vastab sellele, mida ütles ka proua Kurmai. meie tahame seda, et poliitikatega oleks tagatud meeste ja naiste vaheline võrdsus ja mina soovin, et kui me anname läbirääkimiste mandaadi, siis peab selles mandaadis äh, kaasnema ka see, et sotsiaalse ühtekuuluvuse jaoks äh, eraldatavates vahendites oleks äh, tagatud meeste ja naiste võrdõiguslikkus. millistest vahenditest ma räägin, Euroopa Sotsiaalfond, Progress programm, vägivallavastane võit-, vastase võitluse vahend Daphne me peame olema tegevustes koherentsed äh, ja mobiliseerima vahendeid äh, selleks, et need sotsiaalfondid, mida nende poliitikate äh, ellu rakendamiseks kasutatakse, oleksid ka konkreetsed, sellepärast et muidu me oma eesmärke ei saavuta. Eh,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 fonde nagu äh, Euroopa Sotsiaalfond selleks, et edendada sugudevahelist äh, võrdsust äh, näiteks töökohtadel. samas on samavõrra oluline kanda hoolt selle eest et äh, meie, meil oleks äh, uus programm, mis äh, soodustaks seda võrdsust ja oleks täielikult võrdsust. progressi puhul see nii polnud, meil on progressi programm, kuid progressi programm ei ole saanud piisavalt rahalist toetust, kuivõrd ressursse on kasutatud muude eesmärkide saavutamiseks ja progressi rahastamine oli puudulik me peame komisjoniga tegema koostööd äh, selleks, et tagada progressi piisav rahastamine. me ei tohiks unustada äh, rahastamisega seotud äh, probleeme ning väga sageli on ettevõtetel raske leida vahendeid kahekümne üks protsendiks kaasarahastamiseks. see tingimus on väga paljude projektide puhul määravaks ja projekte ei esitatagi, sellepärast et ettevõtetel ka liikmesriikides ei ole võimalik neid rahalisi vahendeid koguda. ja on liikmesriike, kus nagu minu koduriik, kus seda juhtub iga päev ja on väga oluline, et Euroopa Komisjon oleks sellest teadlik olid ajad, meil asjad polnud nii keerulised äh, ja, ja esitatud nii suuri nõudmisi nõuti, nõuti kümneprotsendilist äh, kaasrahastamismäära ja ma arvan, et nüüd peaks komisjon tagasi pöörduma äh, sellesama kümne protsendi juurde, vastasel korral me kõik laseme käest võimaluse viia ellu projekte Euroopa institutsioonide kaasrahastamisega paljalt sellepärast, et sotsiaalsetel organisatsioonidel puuduvad ise rahalised vahendid oma rahastamise katmiseks. see, see on valdkond, kuhu, kuhu, millele tuleb piisavalt tähelepanu pöörata. me võime siin rääkida, palju me tahame, aga sõnadest üksi ei piisa. meil on vaja ka praktikas rahalist toetust esitan muudatusettepanekuid ja nende muudatusettepanekute eesmärk oleks seda ka teie dokumenti sisse tuua. suur tänu, proua Figureide, rohkem sõnasoove selles küsimuses pole. ja proua Patera äh, võtab arutelu kokku, kuid kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on aidanud kaasa äh, selle dokumendi koostamisele ja tahaksin tänada ka raportööri te tõesti äh, andsite võima-, te tõesti pingutasite ja, ja katsusite kõik asjad äh, lühidalt ära öelda. Äh, suur tänu, proua esinaine, ütleb proua Mateera, mul pole enam midagi lisada. kolleegid on kõik ära öelnud ja kolleegide märkused olid väga asjakohased, olen nendega nõus, iseäranis äh, viimase kõneleja proua Figureidoga olen teiega nõus, me peame äh, taas kehtestama kümneprotsendilise omafinantseerimise määra. Äh, praeguse omafinantseerimise määra tõttu mõningad on mitmeid projekte liikmesriikides, mis jäävad ellu viimata ja ma kavatsen seda arvesse võtta oma arvamuse projektis. suur tänu! proua Mateera. ja ma võin teile teatada, et komisjoni esindajad täna meie komisjonis pole, nii et nendepoolsed kommentaarid jäävad meil kuulmata täna. kolmandal mail kell kaksteist päeval on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja komisjon hääletab kahekümne viiendal mail. eelarvekomisjon käsitleb seda raportit neljateistkümnendal juulil ja täiskokku läheb äh, see küsimuse ähm, juuli teisel täiskogu käigus. siis äh, puudega isikute liikuvuse kaasamine ning puudega inimesi käsitlev Euroopa strateegia kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend on meie järgmine päevakorrapunkt. selle arvamuse koostamise eest vastutab meie komisjonis meie asepresi-, aseesinaine proua Morin Chartier ja palun, teil on sõna. Merci, madame la president. suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin teile kiirelt anda ülevaate kujunenud hetkeolukorrast. Euroopa Komisjon on esitanud teinud äh, ettepaneku, mis võtab kokku need peamised põhimõtted ja eesmärgid puuetega inimeste kaasamiseks äh, liikmesriikides. selle raporti raportöör on tööhõivekomisjonis härra, härra Koossa ning ma olen hoolikalt läbi vaadanud tema ettepanekud. ja need ettepanekud on väga sidusad. ühesõnaga, ettepanekud on väga sidusad nende ettepanekutega, mille on teinud komisjon siiski, aga äh, see arvamus, mille esitab meie komisjon, võiks minu meelest võtta väga pragmaatilise kuju ja konkreetse kuju ja keskenduks äh, naiste õiguste komisjoni pädevustele. ja sellel põhjusel need kaks esimest punkti sellised, nagu nad on, nimelt et me tahame öelda välja selgelt oma seisukoha selles osas, et kõigepealt tuleb kindlasti eh, kaasata kaheksakümmend miljonit puuetega inimest eh, Euroopa Liidus, eh, sellepärast et arvestades eluea tõstmist, tõusu, muutuvad järjest olulisemaks ja kaheksakümne miljoni seas on enamuses naised. ja see tähendab seda, et meie komisjonil on täiesti põhjust siin oma jõud koondada ja asuda nende toetamisele. teine ettepanek, mis ma olen teinud on see, et äh, väga oluline on varajase diagnoosi tagamine. selleks, et puuetega inimesed kaasata üsna tihti see, et äh, diagnoosid äh, antakse väga hilja, mõjutavad otseselt nende võimalusi õppida tööl käia ning lisaks sellele ei ole nad ka iseseisvad tulevikus. see tähendab seda, et nii kiiresti kui võimalik, tuleb puudele anda diagnoos. kolmandas punktis rõhutan ma seda, et just nimelt emad on need, kes tihti hoolitsevad puuetega laste eest ja see eh, toob muidugi kaasa negatiivsed tagajärjed eh, emade karjäärile ja seega ma teeksin ettepaneku, et eh, tööaeg muudetaks paindlikumaks. sellepärast, et see lisakoorem, mis peaasjalikult emadele langeb, võetaks ka tööaja arvestamisele arges, arvesse see on mulle eriti südamelähedane küsimus, sellepärast et täna hommikulgi on siin juba räägitud väga palju töö ja pereelu ühildamisest, see on küll väga kena, kuid äh, äh, puuetega inimeste puhul on see veelgi olulisem. ja sellepärast ma siis paluksingi teil toetust sellele punktile. ja äh, jätkan samamoodi väga konkreetselt nimelt et äh, tuleks samasugust äh, liini jälgida ka siis nende naiste puhul, kes hoolitsevad puuetega laste eest. ja loodetavasti fraktsioonid ja komisjon seda ka toetavad. ma teen äh, nimelt ettepaneku, et puuetega e, laste vanemate või puuetega inimeste assotsiatsioonid, mida juhivad üsna tihti naised ja mille liikmeteks on väga suures ulatuses naised, e, et neid assotsiatsioone tunnustatakse ning e, võetaks neid ekspertorganisatsioonidega, organisatsioonidena nende kogemused on väga konkreetsed, mille nad saavad, nendel on väga suured kogemused sellistes organisatsioonidest ja seda tuleks arvesse võtta. ja ma tõesti loodaksin, et need naised, kes töötavad äh, nendes organisatsioonides, äh, et nende tööd ka tunnustataks. kui me seda ei tee, siis peab seda ja kui nemad seda tööd ei teeks, peaks seda tööd tegema riik. ja seega nad teevad suure teene ja me peame seda tööd väärtustama ka nende karjääri arvestades. punktis viis äh, rõhutan ma seda, kui oluline äh, on äh, vananemine ka puuetega naiste kontekstis üsna tihti puuetega naised satuvad vägivalla ohvriks ja üsna tihti puuetega inimeste vastu suunatud vägivald äh, on just nimelt äh, naiste vastu suunatud ja meil on vaja väga konkreetseid poliitilisi meetmeid selle ilmingu vastu võitlemiseks. ning äh, jätkata tuleb uuringutega puuetega naiste olukorra kohta, sest et äh, ja nendel on väga raske äh, jõuda ka tööturule ja nii edasi. ja et tuleb toetada nende õpingute jätkamist. ühesõnaga, väga konkreetne arvamus puuetega naiste olukorra kohta ja et mida oleks võimalik selles osas ära teha suur tänu, proua aseesinejani, enne kui annan sõna üle proua Kurmaile, kes on esimesena sõna soovinud, üritage palun teha nii lühidalt kui võimalik. Yes, I did it. So uh, concerning uh, Elizabeth's work, uh, I, I kindly ask her. suur tänu. kui me räägime kaheksakümne miljoni sotsiaalsest kaas-, äh, puudega inimese sotsiaalsest kaasamisest Euroopa Liidus, siis peaksime rõhutama seda, et suurem osa hoolekandetöötajatest, äh, professionaalsed ja mitteprofessionaalsed, äh, on naised, nii-öelda mitteprofessionaalsed äh, hooldajad ei saa toetust sotsiaalkindlustussüsteemidelt, sotsiaalkindlustussüsteemid peaksid aga pöörama erilist tähelepanu nendele inimestele ja nende äh, Äh, olukord peaks olema soodustatud näiteks pensionisüsteemiga seoses, mida me praegu käsitleme ja katsume reformida. pensionite vahel on, äh, pensionite vahe on veel suurem kui palgavahe ja töö Äh, tööhõivega seotud probleemid on üksikemade puhul äärmiselt äh, suured, kui tegemist on puuetega lastevanematega. Äh, arvamus on heaks alus, aluseks siin selliste naiste puhul satuvad, puuetega inimesed satuvad mitmekordse diskrimineerimise ohvriks sageli ja me te-, peame ka tunnistama, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ilma naiste osaluseta ei äh, osutu edukaks ja, ja naiste hooldajatööd ei ole sellega seoses piisavalt tunnustatud, seda tuleb teha, siis äh, Euroopa puuetega inimeste strateegia peab olema, võtma arvesse ka äh, soolist perspektiivi ja naiste rolli äh, hoolt, hoolekandes samuti viipekeele tuleks arvesse võtta ja tunnustada liikmesriikide tasandil suur tänu, proua Kurmai ja proua Parvanova, palun. suur tänu proua Maisneri äh, nimel, äh, teeksin oma sõnavõtu, teda ei olnud, ta ei saanud täna siia tulla. ja kõigepealt äh, proua Maisner palus mul tänada proua Chartier'd naiste õiguste ja sotsiaalse võrdõiguslikkuse komisjon võitleb naiste õiguste eest ja soolise diskrimineerimise eest ja naiste õiguste eiramise eest Euroopa Liidus. sellega seoses on puuetega naiste probleemide tõstatamine äärmiselt oluline, lisaks naistega seotud probleemide silmavaatamisele peavad nad ka äh, mitmetasandilise diskrimineerimise vastu võitlema äh, ja sellega seoses tuleb arvesse võtta mitmesuguseid erinevaid strateegiaid, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia seitsmekümne viie protsendiline tööhõive, seda eesmärki ei saavutata, inimestele ei tagata täielikku juurdepääsu tööturule. selleks, et äh, anda võimalus nendele inimestele karjääri teha, tuleb äh, kompenseerida nende puuet äh, arenenud Euroopa Liidus on meie enda huvides töötada puuetega inimeste parema integreerimise e nimel. Nad on üheks kuuendikuks meie elanikkonnast ja puuetega inimeste liikuvuse suurendamine on sellega seoses oluline samm. paljud puudega inimesed äh, ei oma juurdepääsu tööelule, ühiskonnaelule seoses äh, liikumispuudega, nad ei saa kasutada ka ühiskondlikku transporti, seetõttu on vaja erinevates strateegides võtta arvesse ka puuetega inimeste integreerimise vajadust äh, sageli on nendega seotud eelarvamused ja, ja seetõttu teavitamine, puuetega inimeste vajadustest teavitamine äh, on ka äärmiselt oluliseks äh, eesmärgiks. suur tänu, proua Parvanova ja äh, mina olen variraportöör selles küsimuses, äh, seetõttu võtaksin ka ise sõna, teen väga lühidalt ja loodan, et koos raportööri ja teiste variraportööridega esitame ka terve rea muudatusettepanekuid, kuid nüüd lühidalt minu poolt. me siin räägime naistest, keda diskrimineeritakse kahel tasandil, diskrimineeritakse sellepärast, et nad on naised ja seejärel diskrimineeritakse meid ka, neid ka sellepärast, et neil on puue. ma leian, et komisjoni tegevuskava ma leian, et komisjoni tegevuskava tuleb veel edasi arendada, sellepärast et nii puudega naiste kui meeste jaoks on võimalik meil märkimisväärselt rohkem ära teha ja nendel inimestel peab olema õigus täieõiguslikult osaleda kõikides ühiskonnaelu aspektides, see on nende inimõigus. ja loomulikult puuetega inimestel peab olema õigus haridusele, tööelule Äh, puhketegevustele ja nii edasi ja nii edasi, äh, nii nagu meil kõigil teistel, kellel ei ole puuet. sageli paljudes äh, Euroopa Liidu liikmesriikides naised vastutavad peamiselt puuetega nais-, laste eest ja ka teiste puuetega pereliikmete eest ma soovin, et Euroopa Komisjon uuriks olukorda liikmesriikides põhjalikumalt. liikmesriikides on riigid, riigid hakanud aru saama sellest, et naised ei pea vastutama puuetega inimeste eest, on toimumas mõtteviisi muutust, on liikmesriike, kus puudega inimesele eraldatakse isiklik assistent, kes aitab, töötab selle puudega inimesega isiklik assistent on puuetega inimestega nii-öelda käteks ja jalgadeks, aitab nendel inimestel äh, olla mobiilsemad, nii et äh, sellised äh, ametid, sellised rollid on mõningates liikmesriikides olemas ja see on parim võimalik heaolureform üldse kui me suudame saavutada selle, et puuetega inimesed osalevad normaalses, tavalises ühiskonnaelus täiel määral oma isikliku assistendi abil. puuetega lapsed koos oma assistendiga käivad tavakoolis, koos tavalastega, osalevad igasugustes vaba aja tegevustes, nende elu on igatpidi normaalne, tavaline sooviksin, et Euroopa Komisjon uuriks seda asja ja äh, vaataks võimalusi nende eeskujude ärakasutamiseks teistes liikmesriikides läbi erinevate projektide. ja nüüd äh, proua Plamm ja siis proua Figueredo. jah, äh, tahaksin kiiresti avaldada tunnustust raportöörile ja tänada teid arvamuse projekti eest, lugesin teie ettepanekud tegevuste või lugesin komisjoni tegevusettepanekud läbi. tahaksin sellega seoses rõhutada, et soolise võrdõiguslikkuse perspektiivi ja aspekti tuleb arvesse võtta strateegia kõikides valdkondades. seetõttu ma arvan, et me peame kutsuma komisjoni ja liikmesriiki üles kõikides ette pandud tegevustes soolise võrdõiguslikkuse küsimust arvesse võtma. naised äh, demokraatlikes protsessides piisavalt ei äh, osale äh, üldiselt, lisaks sellele, kui tegemist on vaimupuudega inimestega, naistega, kes on, kellel on vaimupuude, puue, siis nemad satuvad rohkem kuritarvitamise ja väärkohtlemise ohvriteks kui mehed ja ma arvan, et me peame kutsuma liikmesriiki üles võtma arvesse soolist kuuluvust kui olulist tegurit äh, sotsiaalteenuste pakkumise süsteemis. kui ma lugesin komisjoni veebilehekülge, siis äh, ma ei saanud täpselt aru, kas, äh, kas komisjoni teatis äh, kasutatakse, on esitatud ka pimed, pimedatele äh, pimekirjas või on olemas ka audiofailid komisjoni teatisega tutvumiseks või saab seda lihtsalt lugeda tavaliselt lehel, ma ei tea seda täpselt, võib-olla komisjoni esindaja tutvustab meid sellega, mina ei näinud igal juhul mingisuguseid muid võimalusi. ja Äh, oleks hea, kui äh, informatsioon oleks kättesaadav kõikides vormingutes, äh, nii et ka puudega inimesed ise saaksid informatsiooniga tutvuda. me räägime siin ju juurdepääsust, mis on esimene meie strateegia puuetega inimestele suunatud tegevus. suur tänu. suur tänu, proua Figureida. suur tänu veel kord tahaksin üle korrata midagi, millest juba räägiti seoses eelarve ja rahastamisega. kaasfinantseerimine on väga oluline. Nende organisatsioonide puhul, kes tõesti puuetega inimestega tööd teevad, kui neil on tõesti projekte ja ma arvan, et äh, see kaasrahastamine peab ületama kümmet protsenti. ma tahtsin rääkida ka tööhõivest. kui naised tõesti äh, äh, ei saa tööle ligipääsu, sellepärast et nad on, on puudega, siis seda võib pidada diskrimineerimiseks ja raportöör on ka sellele viidanud, kuid ikkagi äh, ma tahaksin rõhutada seda fakti, et meil on vaja positiivseid meetmeid, mis oleks kaetud ka piisava rahastamisega Euroopa Komisjon on siin eeskuju näidanud, on teinud ettepanekuid mille mõte on positiivsete meetmetega võidelda puuetega naiste diskrimineerimise vastu tööturul. aga loomulikult ettepanekutest üksi ei piisa, meil peab olema ka rahaline kate, suur tänu ja meil on ka komisjoni esindaja siin, palun, proua Kotoni suur tänu. tahaksin teie komisjoni tänada arvamuse koostamise eest, arutelu korraldamise eest. Te olete tõstatanud väga olulisi küsimusi, mida katab ka järgmise kümnendi Euroopa Komisjoni puuetega inimeste strateegia see on saanud puuetega inim-, inspiratsiooni ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist. Euroopa Liit on liikmesriikidega ühinenud selle konventsiooniga ning seal tunnu-, tunnistatakse ka eh, soolist dimensiooni. ÜRO konventsiooni eesmärk on arvestada või peab alustada eh, soolist mõõdet kogu puuetega inimestega tegelemise poliitikasse. et äh, oluline on ka äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend, meie puuetega inimeste strateegia on sellega seotud Sa, samuti on seotud sellega meie konkreetsed eesmärgid äh, suurendada tööhõivet, vähendada vaesust. peatselt avastame me ka andmed äh, puuetega inimeste ning naist, puuetega naiste olukorra kohta, eh, siis erinevate eh, valdkondade kaupa, tööhõive, haridus ja nii edasi. me oleme saanud eh, oma andmeid liikmesriikidelt ja omakorda soovib komisjon nüüd liikmesriike toetada nende tegevuses. andmed esitatakse soolise eristamise järgi me toome välja siis ähm, mehed, mehed, naised, kogu rahvastik, puuetega mehed ja puuetega naised oma andmetes. siin küsiti ka, et kas äh, see äh, puuetega inimeste strateegia on ka muus formaadis ligipääsetav kui lihtsalt internetis. ma uurin välja, millistes keeltes ja millises vormis see, see on saadaval ja siis võtan teiega ühendust. suur tänu. ja nüüd ma annan sõna meie raportöörile, proua Moranile. suur tänu kõikide sõnavõttude eest, ettepanekute eest, ma püüan need arvesse võtta, tehes nii ulatuslikke ette, muudatusettepanekud kui võimalik, et te saaksite neid toetada, ma jagan teie mõtet võidelda topeltdiskrimineerimise vastu, meie president proua Parvanova, proua Fergereido, paljud teist toetasid seda mõtet. samuti äh, olen üles täheldanud teie soovi lõimida äh, puuetega inimeste hooldus äh, meie raportis eh, proua Kurmai, Blum, Svensson toetasid seda ning eh, samuti rõhutati vajadust koguda statistikat eh, soolise eristamise järgi, arvestades ka puudega inimesi ning eelarve puhul tegi Hilda Figureido vastava ettepaneku. püüan kokkuvõttes siis äh, maksimaalselt teie ettepanekuid arvestada ning äh, näitan teile, kas te siis nõustute nendega, et me saaksime need siis koos esitada. seega jätkame oma koostööd, tänan. Deadline for ändringsförslag är meie muudatusettepanekute tähtaeg on neljas mai komisjoni hääletus toimub kahekümne viiendal mail, sotsiaalkomisjon hääletab kuuendal juulil ja juulis läheb ka see raport täiskogule. järgmiseks tuleb arutelule sotsiaal- ja tööhõivekomisjoni raport töötajate liikuvuse edendamine Euroopa Liidus. meie raportöör oli proua Tšeskova ning annan kohe sõnajärje üle talle. tuletan veel meelde, et meil on väga vähe aega, palun. E, suur tänu, proua esinaine. esialgu olin ma paari lehekülje pikku, pikkuse sissejuhatuse valmis kirjutanud äh, töötaja vaba liikumise edendamise kohta Euroopa Liidus, see on väga oluline teema ja me peame olema komisjonina kindlasti väga aktiivselt kaasatud äh, selle raporti koostamisse. kuid äh, nüüd siis selgus proua Kratsa raporti arutelu ajal, et et äh, ma ei peagi kõigest võib-olla rääkima ja olen natukene oma sissejuhatust kärpinud praegu tegeleme mm, siis arvamuse koostamisega tööhõivekomisjoni raportile, kes on vastutav komisjon. töötajate vaba liikumine on üks äh, neljast põhivabadusest Euroopa Liidus. kuid lisaks sellele on sellel ka väga suur roll mängida sotsiaalses äh, ühtekuuluvuses kuid ähm, siiski vaatamata sellele on terve rida bürokraatlikke ja halduslikke tõkkeid, äh, mis ähm, takistavad töötajate vaba liikumist. meie raportöör on äh, nendele küsimustele väga palju tähelepanu pööranud, ega ei ole tegelikult äh, väga palju selliseid uuringuid, mis keskenduksid ainult naiste liikumisele Euroopa Liidus. kuid on minu meelest üsna mitu sellist soopõhist punkti, millele võiks tähelepanu pöörata. nii et töötajate vaba liikumine on ka meie komisjonile äärmiselt oluline küsimus. töötajate liikumist mõjutab töötaja vanus, pereseis, sugu, haridustase ning varasem kogemus. ja kõik tehtud uuringud on näidanud seda, et töötajate liikuvuses on väga suured erinevused äh, mees- ja naistöötajate vahel. mehed äh, üldiselt ähm, äh, liiguvad ühest kohast teise tööotsingul üsna tihti nelikümmend neli protsenti meeste puhul ja kakskümmend seitse protsenti naiste puhul. naised tavaliselt äh, lähevad lihtsalt oma meestega kaasa. töövõimalused aga naiste jaoks mm, näitab seda, et naistel on tegelikult äh, raskem leida kohta ühest kohast teise liikumisel kui meestel, see ei vasta sellele, millised on tööturul üldiselt meeste ja naiste öö, äh, osalusprotsendid. naiste puhul äh, üldiselt liikumisega seoses kaasnevad ka väiksemad ootused ei minda tavaliselt äh, mujale parema töökoha otsingul või ei minda sinna sellepärast, et äh, saadakse parem, kõrgem töökoht. naiste puhul üsna tihti mängivad rolli hoopis teised aspektid. näiteks äh, sotsiaalsed võrgustikud, perekonna toetus, võimalus kaasata teisi pereliikmeid laste kasvatamisel ning ka elutingimused ja veel üks punkt, mis on oluline naiste liikuvusel, on see, et naised tihti ei teagi, millised on kõik nende õigused ja kui palju neid on võimalik äh, kaitsta ka uues riigis või millised võivad olla raskused, millega nad peavad rinda pistma. näiteks äh, sotsiaalkindlustuste äh, erinevused ja nii edasi. nii et sellisest infost on äh, on puudus. ja see kõik muidugi piirab seda, millised on naiste jaoks kättesaadavad võimalused, kui nad töötajatena kuhugi mujale lähevad. ja viimasena tahaksin märkida komisjoni dokumenti Euroopa kodanikuõiguste kohta aastast kaks tuhat neli, mis katab endas ka töötajate liikuvust komisjoni ülevaade sellel teemal viitab tõsiasjale, et äh, selle direktiivi pereliikmete, äh, pereliikmeid puudutava, puudutav direktiiv ei ole õigesti rakendatud ning äh, lihtsalt liikmesriigid on jätnud selle õigesti rakendamata. oma arvamuses olen ma keskendunud kolmele punktile, mis minu meelest äh, seostuvad otseselt sellega, mida ma siis praegu ka ütlesin. esimene punkt puudutab äh, palgaerinevusi, sellepärast et ma eeldan, et meeste ja naiste palgaerinevus kujuneb äh, meie arvamuse puhul keskseks, tegelikult peaksime me kõikides oma arvamustes sellele viitama, see on üks peamiseid põhjuseid, miks naised ei näegi häid põhjuseid selleks, et kuhugi mujale tööd otsima minna. me kutsume teiseks äh, liikmesriike üles juhtudel, kui töötajad asuvad töökoha pärast ähm, koos abikaasa või partneri ja lastega mujale elama, oleksid perekonna jaoks äh, tagatud äh, piisavad teenused. ja ma tahaksin siin kontekstis eriti rõhutada, et äh, me räägime siin ka nii-öelda partneritest, mitte ainult abikaasadest, vaid et me tut-, tunnustaksime ka partnerluse momenti, nii et me ei peaks mitte ainult rääkima abikaasadest. ja kolmandaks äh, nõuame liikmesriikidelt äh, äh, informatsiooni, informatsiooni jagamist selleks, et perekonnad oleksid kursis oma õigustega. suur tänu tähelepanu eest ja jään teie kommentaare ootama suur tänu, enne kui ma avan äh, võimaluse debatiks, tahaksin kõikidele neile öelda, kes on sõna soovinud ja kes seda veel teha kavatsevad, et me tõesti peame äh, oma aega kokku hoidma, nii et äh, mul kahjuks ei jää midagi muud üle kui kaheminutiline kõneaeg seada ja sõna saab proua Nedelalova suur tänu, selleks, et asju kiirendada, räägin inglise keeles, ütleb kõneleja see arvamus on väga hästi koostatud. minu märkused on ka kaasatud äh, arvamuse koostaja poolt, nii et ma olen väga rahul sellega ja sotsialistide ja demokraatide nimel ütleksin ma, et meie jaoks on kõige olulisem flexicurity ehk turvaline kindlus, mitte ainult me ei taha liikuvust rõhutada, vaid ka turva, äh, turvalisust näiteks äh, au pair'id, lapsehoidjad, et äh, peaasjalikult on need ju, kes lähevad välismaale au pair'iks ikkagi naised. probleem on selles, et neile kas ei maksta korralikult või ei ole neil töölepingut, ei ole neil töö ja sotsiaalkindlustust ja üsna tihti tõusetub see probleemiks ja jah, tõesti, siin räägitakse küll sellest, et eh, mehed on peamiselt need, kes mujale lähevad selleks, et töökohta vahetada, aga naiste puhul on nad peaasjalikult kaasareisijad, kõneleja küsib, kas ta räägib ja kiiresti ei räägi, ütlevad tõlgid, ja see on väga oluline, et nad eh, mängiksid rolli ühiskonnas, et nad eh, leiaksid endale võimalused ka tööd leida ja, ja ennast nii-öelda teostada. Äh, oluline on kindlasti äh, keeleõpe, sellepärast et kui uude riiki asudes on äh, problemaatiline kindlasti keele küsimused, nii et tuleb leida mingisugused lahendused ka nendele inimestele, kes lähevad siis oma kaasadega kaasa välismaale, sealhulgas siis tagada nendele ka tervisekindlustus, sotsiaalkindlustus, aga aega on vähe ja sellega ma piirduksin, suur tänu. ja toetan seda arvamust siis üldiselt suur tänu ja proua Plumb, suur tänu! ma küll ütlesin, et kolleeg rääkis liiga nobedasti. mõtlesin tõlkide peale, ütleb kõneleja. aga tahaksin omalt poolt tänada arvamuse koostajat. see on väga oluline küsimus ja ma tahaksin rõhutada ainult ühte fenomeni mis tõusetub Euroopa Liidu sisesest liikuvusest, nimelt äh, mahajäetud laste fenomen. Äh, need lapsed, kes jäetakse maha vanemate poolt, kes lähevad tööle äh, mingisse teise liikmesriiki, nagu te teate, ilmselt Euroopa Parlament võttis hiljutigi selles küsimuses vastu resolutsiooni. ootame küll komisjonipoolset teatist kuid minu meelest võiks ka selles arvamuses äh, mainida seda, et kutsume liikmesriike üles äh, koostöömehhanisme looma selleks, et äh, selliseid katastroofilisi tagajärgi perekondadele vältida, eriti laste jaoks väga halvad tagajärjed, kui nad ähm, eraldatakse oma vanematest. ja kutsuksime liikmesriike üles parandama nende laste olukorda, kes on vanemate poolt koju maha jäetud, et nendel oleks võimalus normaalselt haridusteed jätkata ja sotsiaalseid tegevusi jätkata, nii et sellele me peaksime ka viitama. suur tänu. suur tänu, proua Korneliisson, teil on ka kaks minutit, palun. jah, teen lühidalt. see arvamus, see eelnõu on minu meelest väga hea ja hea alus, teil oli ruumi ainult üheks leheküljeks, aga täiendame seda siis omalt poolt. Teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et palju rohkem mehi kui naisi kasutavad ära vaba, võimalust vabalt liikuda Euroopa tööturul ja tõkked naiste teelt tuleb eemaldada, luues siis võrdsed mängureeglid näiteks miinimum sotsiaalsete õiguste puhul ning äh, emadus- ja raseduspuhkuse direktiiv kindlasti on väga oluline selles äh, kontekstis. aga ka sellised aspektid nagu äh, lapsehoolekande võimalused, teised teenused selleks, et lastega perekonnad saaksid ka laiemalt ära kasutama õiguseid. proua Plamb rääkis just nimelt sellest mahajäetud laste fenomenist see on minu meelest ka väga oluline ja väärib äramärkimist. tuleb leida lahendus ja üheks lahenduseks oleks see, et lihtsam oleks kasutada lastega peredel oma õiguseid. naised, kes ähm, aga oma õigust siis liikuda kasutavad, satuvad üsna tihti ähm, natukene haavatavamasse olukorda, see puudutab eriti just nimelt äh, hoolekandeteenuseid pakkuvaid, sest et nende tööandjad äh, ei taga neile samu õigusi võib-olla kui teistes sektorites, nendel ei ole piisavat juurdepääsu oma teabel oma õiguste kohta ja nendel ei ole võib-olla ka piisavat, piisavalt võimalusi ennast koondada ühtseks grupiks oma õiguste eest võitlemiseks veel viitaksin ma omasooliste abielude partneritele, kes lähevad kaasa oma kaasaga, ka nende õiguseid tuleks kaitsta. ja siin ma nüüd lõpetangi. suur tänu, proua Kornelis ja proua Oviir nüüd. proua president, ma tahaks tänada raportööri selle kolme punktiga mis esile on tõstetud on ju tegelikult väga palju ära öeldud just nendest probleemidest mida see liikuvus on kaasa toonud. Eh, ma ei hakka kordama mis teised rääkisid ma olen sellega nõus kuid eh, ma ei tahaks ainult öelda eh, mahajäetud laste peatuda mahajäetud laste fenomenist vaid tahaks rääkida mahajäänud naistest lastest kes muutuvad üpris sageli mahajäetud naisteks. millest see tingitud on? enamus liikuvuse hõlmavad mehed mehed on sageli ära kuude kaupa pered on kodus eh, tihti ei ole ka peredel naistel tähendab tööd kodus sest teatavasti praegu on majanduskriis aga kaasa minna pere ei saa sest tal ei ole teavet eh, siin on õieti öeldud et on vaja põhjalikku teavitamist ma arvan et me peaksime veel konkreetsemalt seda väljendama ei ole ju raske tänapäevasel it tasemel teha üks kindel infoleht kus saaksid kõik teabe ühe korraga nii kindlustuse elukohavõimaluste töökoha ja kõige muuga siis me suudaksime tagada eh, turvalise kindluse. täna tuleb klikata kümnele kahekümnele ja enamale leheküljele ja mitte kõik inimesed seda ei suuda keelebarjäärid ka ja nii saavadki mahajäänud naistest mahajäetud naised. teine küsimus palgad millest tahaks rääkida. Eh, ma ei tea kas kõikides riikides kuid üle pooltes euroopa liidu liikmesriikides on palgad salastatud kolmandate isikute jaoks eh, minu riigis ka sealhulgas avalikus sektoris. ja öelge mulle palun kuidas saavad naised võidelda palgalõhe vastu kui ta ei teagi mida kolleeg palka saab nii et sisse võiks tuua alustades avalikust palkade avalikustamine ja ja äh, Claire selgitus. Äh, suur tänu, proua Oviir ja proua Tšeskova, teil on nüüd kaks minutit. Thank you. Äh, suur tänu kõikide nende kommentaaride eest ja üritan need mõtted nii äh, selgelt kui võimalik teksti inkorporeerida. kuid filosoofilisest vaatevinklist ütleksin, et mind natukene üllatas see, et mahajäetud äh, lastele pööratakse tähelepanu ma lihtsalt ei kujuta ette, et keegi võiks niimoodi teha, et oma lapsed maha jätta, nii et asi on, see mõte on uus minu jaoks. ma olen selle arvamuse koostamisel läbi rääkinud äh, väga paljude ekspertidega Äh, ka nendega, kes äh, ähm, teavitavad inimesi võimaluste kohta, muuseas informatsiooni kohta on olemas ka brošüür, äh, käsiraamat, mis peaks siis selgitama kõikidele nende õigusi. aga kahju on mul sellest, et me täna sellest eriti palju rääkida ei saa, aega lihtsalt ei ole, kuid ma ütleksin, et tegelikult oleks mul siia äh, ettepanekusse olnud kirjutada nii mõndagi, mm, kui mm, kui ajalised piirangused võimaldasid, väga palju on uuringuid tehtud selle teema kohta, sellest võiks rääkida pikalt ja laialt, ka Euroopa Komisjon on teinud, samuti oleks võinud laiemalt rääkida partneri definitsioonist äh,, ja nii edasi, aga ma loodan, et võib-olla järgmine kord on meil natukene rohkem aega sellest teemast rääkida ja saame, saame detailsemalt arutada. suur tänu, proua Tšeskova. ma ka loodan, et meil tekib veel võimalus sellest asjast rääkida. muudatusettepanekute tähtaeg on kolmas mai, hääletame komisjonis kahekümne viiendal mail ja tööhõivekomisjonis kuueteistkümnendal juulil ja tuleb täiskokku see siis ka juulis ja ma tõesti vabandan, aga aega on väga-väga napilt täna ja peame kohe minema järgmise päevakorrapunkti juurde, punkt üksteist, arvamus kodanikuvabaduste komisjonile organiseeritud kuritegevus Euroopa Liidus raporti osas ja sõna annaksin ma nüüd ilma pikemalt viivitamata proua Kostale. Eh, ma teen lühidalt tegemist on äh, olulise äh, raportiga äh, kodanikuõiguste komisjoni jaoks, tegemist on esimese algatuse raportiga sel teemal, mis on äärmiselt mitmekülgne teema, mis käsitleb erinevaid organiseeritud kuritegevuse külgi ja seetõttu on äärmiselt oluline kaasata sellesse arvamusse, sellesse raportisse ka sooline dimensioon me kõik teame, miks. ja äh, eile kohtusid raportöörid ja variraportöörid äh, ja sellel kohtumisel otsustati, et kuna tegemist on nii keerulise teemavaldkonnaga ja kuna proua Alfano on ise esitanud kuuskümmend muudatusettepanekut äh, oma raporti kohta, on palunud kõik variraportöörid rohkem aega seetõttu on täiskogu hääletus lükatud edasi oktoobri täiskogu osaistungjärki, järku ja, ja libes on kahekümnes mai muudatusettepanekute tähtaeg ja hääletamine toimub kolmeteistkümnendal septembril. meie komisjonis neljandaks maiks paluksime muudatusettepanekuid ja kahekümne neljandal mail hääletame naiste õiguste komisjonis nii palju siis logistilistest muudatustest. minu arvamuses, nagu kolleegid teavad, olen ma püüdnud piirduda tuhande viiesaja tähemärgiga ja äh, rõhutada seejuures äh, kõike olulist seda võib veel täiendada, täpsustada muudatusettepanekute abil. kuid kuivõrd tegemist on äh, kodanikuvabaduste komisjoni raportiga ja tegemist on äärmiselt äh, laiaulatusliku teemavaldkonnaga. Äh, teen ma ettepaneku keskenduda otseselt meiega seotud äh, küsimustele ja ka muudatusettepanekute puhul teha sedasama. kõigepealt olen oma arvamuses rõhutanud, et naised ja tüdrukud moodustavad suure osa organiseeritud kuritegevuse ohvritest ja isikuvastased kuriteod on siin kõige olulisemaks. parim ennetav meet-, meede kuritegevuse vastu oleks sotsiaalne kaasamine, ennetav töö sotsiaalne kaasamine, siis teiseks äh, inimesed, äh, kes äh, on jäänud vähemusse, kes on ennem olnud organiseeritud kuritegevuses kurjategijate osas vähemuses, on, nüüd on naiste osalus kuritegevuses kasvamas, sageli satuvad nad narkokaubanduses nagu näite, näiteks äh, vahendajate rolli äh, ning äh, naiste rolli iseloomustab sageli ka selline kahesus, naised on sageli ühtaegu nii ohvrid kui ka siis kuriteole kaasaaitajad, seda tuleks kindlasti ka välja tuua. siis tuleks äh, luua legaalsuse kultuur, kampaaniad äh, ohvriabiks, äh, vabaühenduste abile, arvesse võttes iseäranis naiste ja tüdrukute erilist ohvriks sattumise kalduvust, siis võitlus inimkaubandusega, kaubanduse vastu see puudutab ka soolist dimensiooni, täielik Euroopa Liidu õigusraamistik kõikide ohvriteks kaitsteks, me oleme siin rääkinud Euroopa kaitseorderist, me tahaksime laiendada ohvrikaitset ka tunnistajatele, organiseeritud kuritegevuse tunnistajatele, mitte ainult inimkaubanduse puhul siis äh, minu ettepanek oleks äh, analüüsida konkreetseid äh, kaitsemeetmeid, nii julgeolekualaseid kui ka majanduslikke kaitsemeetmeid, selleks, et aidata naisi organiseeritud kuritegevusest välja pääseda, sageli satuvad naised kättemaksu ohvriks, kui nad üritavad kuritegevust lõpetada. õiged sanktsioonid, erinevad teenused aitavad meil inimkaubanduse vastu võidelda ja lõpetuseks äh, ait-, abi naistele, kes aitavad võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, ma pean siin silmas äh, juriste, kohtunikke ja kõike, kes äh, aitavad kaasa kuritegevuse vastasele võitlusele. on ka mõningad muudatusettepanekud, mida kavatsen esitada. esimene muudatusettepanek käsitleb naistega kauplemist. siin on tegemist äärmiselt delikaatse küsimusega. Eurojust, Europol tegelevad nende küsimustega. sellega seoses on esitatud erinevaid statistilisi näitajaid. meie uues raportis tahaksime me edendada organisatsioonide rolli ja äh, pöörata tähelepanu ka ohvrite peredele. naised osalevad aktiivselt sedalaadi organisatsioonide töös, võtame siin näiteks äh, küberkuritegevuse, kus äh, võime rääkida nii naistest kui ka alaealistest, siis äh, organiseeritud kuritegevuse piiriülene olemus vajab ka arvesse võtmist tegemist võib olla siis kuritegevustega, kus kuritegu ise pandi toime ühes riigis, aga kahju äh, kantakse teises riigis. meil on vaja Euroopa Liidu õigusraamistikku kõikide selliste juhtumite käsitlemiseks. ja siis, äh, nagu ma juba mainisin, kaitse äh, kättemaksu eest naistele, kes annavad teada kuritegudest. suur tänu, suur tänu, proua Kosta ja enne kui annan sõna volin-, komisjoni esindajale, tahaksin tervitada meie komisjoni koosolekul täna külaliste gruppi. tegemist on Lundi ülikooli õpilastega ja äh, tegemist on üliõpilastega, kes õpivad soolise võrdõiguslikkudega seotud äh, poliitikat <laughs> ülikoolis suur tänu, proua esinaine. komisjon äh, tervitab äh, proua Kosta arvamust äh, ja loomulikult me toetame proua Kosta arvamust nii, nagu me ka toetame proua Alfano raportit. aga puudutaksin siin täpsemalt kolme küsimust, mille raportöör välja tõi, mis puudutab organiseeritud kuritegevuse ennetamist, ärahoidmist ja kuritegevuse ärahoidmist üldisemalt, see on üks meie prioriteete nii Stockholmi tegevuskavas kui ka sisejulgeolekualases teatises oleme ja nagu varem äh, oleme ka nüüd äh, võtnud, töötanud välja mitmeid ennetavaid meetmeid, sealhulgas ka soolise, soolist perspektiivi arvesse võtvaid meetmeid ja väga hea on, et teie arvamuses on kõike seda arvesse võetud. viitaksin siin tähelepanu ISEC programmile, mis projekti Äh, avaldab, annab toetust organiseeritud kuritegevuse vastu võitlevatele projektidele, te võite meie siseasjade peadirektoraadi kodulehele näha, milliseid projekte oleme me selle vahendi abil viimastel aastatel rahastanud. tahaksin viidata ka e abile, mida Euroopa Komisjon on andnud Euroopa Liidu kuritegevuse vastase võitluse võrgustikule selleks, et kuritegevuse vastase võitluse Äh, alast teavet äh, vahetada, me oleme sada, seitsesada viiskümmend miljoni eurot eraldanud äh, sellele võrgustikule. nagu te teate, meie ülesandeks on ennetavate meetmete valaseid sätteid analüüsida, aga volinik, vabandust, raportöör mainis siin inimkaubanduse konventsiooni ja ohvrikaitset ka seal äh, oleme arvesse võtnud äh, ennetavat meedet. toetame ka inimkaubanduse eraldi esiletoomist. naised äh, ja lapsed on iseäranis lihtsad ohvrid sellisel kuritegevusele ja kavatseme vastu võtta, oleme vastu võtnud direktiivi ohvrikaitse osas, mis varsti ka jõustub, seal on ka oma meetmed inimkaubanduse varaseks avastamiseks. ja minu viimane kom-, kommentaar puudutab ohvrikaitset. toetame seda märkust ja juhiksin tähelepanu sellele, et meie justiits- peadirektoraadi kolleegid valmistavad ette seadusandlikku ettepanekut, mis valmib tõenäoliselt mai lõpus, praegusel hetkel see ei hõlma äh, tunnistajaid või politsei kaastöötajaid üldisemalt, kuid äh, samas hõlmab äh, neid tunnistajad, kes on ohvrid. ja praegusel hetkel viime ka läbi kahe tuhande neljanda aasta kompensatsioonidirektiivi alast mõju-uuringut ja sellele järgnevad ka vastavad ettepanekud. suur tänu ja lõpetuseks annaksin sõna proua raportöörile. suur tänu komisjonile olen komisjoni esindajaga täielikult nõus ma arvan, et äh, ühiselt äh, saame me oma meetmeid tugevdada, rääkides äh, kuritegevuse vastastest meetmetest, siis on väga tore, et komisjon peab ohvrikaitset oluliseks, loodan, et kõik otsesed ja kaudsed ohvrid ohvrid, organiseeritud kuritegevuse ohvrid saavad sellest kasu. tegemist on raamraportiga ja mul on väga hea meel, et komisjon sellesse nii positiivselt suhtub. suur tänu, aega muudatusettepanekute aset, esitamiseks on meil natukene rohkem kui esialgu ette oli nähtud, kuivõrd asi on oktoobrisse lõpp, lükatud, nii et muudatusettepanekuse tähtaeg on neljas mai tänase asemel ja hääletame kahekümne viiendal mail, ehm, vastutav komisjon üheksateistkümnendal septembril ja asi jõuab siis täiskokku oktoobris. Läheme ka edasi, järgmine päevakorrapunkt, punkt number kaksteist, arvamus väliskomisjoni raportile ja puudutab Euroopa Liidu välispoliitika meetmeid edendamiseks ning vastutab selle eest meie komisjonis proua Papadopoulos Papadopoulou, kellel ongi nüüd sõna. Oh, yes, thank you very much, Mrs President. suur tänu, president. ajapiirangute tõttu teen lühidalt, tervitan Veronique de Kaiseri tööd, sest tema on raportöör väliskomisjonis ja koostas siis raporti Euroopa Liidu välispoliitika demokraatia huvides. meie soovime, et väliskomisjon võtaks ka eh, soolise võrdõiguslikkuse meetme või eh, mõõtme arvesse oma raportis. Äh, raportis mainitakse, et Euroopa Liidu välispoliitika peaks keskenduma demokraatia vajadusele kõigis arenevates riikides. Äh, mina äh, küsiksin eelkõige, mis toimub praegu Põhja-Aafrikas ja Läti, Lähis-Idas kuidas saab kodanikuühiskond demokraatiale kaasa aidata, kuidas saab Euroopa Liit parlamentaarset demokraatiat arendada? kõik see seostubki meie sooviga kaasata naisi demokraatia protsessi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon arvab, et meil on vaja üldist strateegiat kindlate prioriteetidega, mis on suunatud tulevikku ja arvestab soolist võrdõiguslikkust kõigis projektides ja programmides ja poliitikates, mida Euroopa Liit arendab suhetes kolmandate riikidega. eri, iseäranis praegusel hetkel äh, kui äh, sotsiaalne sidusus ja demokraatia on muutunud väga oluliseks. Euroopa Liit peab säilitama oma olulise rolli äh, soolise võrdõiguslikkuse teema peavoolustamisel ning äh, osalusdemokraatia arendamisel, programmide koostamisel, rõhutades sooliste stereotüüp õppida äh, vastast võitlust ning loomulikult võitlust igasuguse vägivalla ja diskrimineerimise vastu, mis ohustab naisi ning samuti rõhutades konfliktide ennetamist ning konfliktide lahendamist naiste kaasabil. statistika järgi äh, esindab, on naised äh, ikkagi pool kodanikuühiskonnast, seega väga oluline on arvestada ka naiste kaasamist otsuse tegemise protsessi igal tasandil. ning lõpuks soovime me, et kõik soolise võrdõiguslikkuse programmid kuuluksid äh, regulaarsele hindamisele, äh, piisav, neil oleks tagatud piisav rahastamine, äh, ainult soovist demokraatiat edendada ei piisa, kui selleks ei ole piisavalt finantse ja loomulikult Euroopa Liidu välispoliitika peaks äh, tagama soolise tasakaalu ka oma äh, tegevuses, samuti delegatsiooni juhtide seas, sest äh, kui me otsuse tegemise tasandil kõrgetel ametikohtadel naisi rohkem ei, äh, roh-, arvukamalt ei näe, siis ilmselt äh, ei muutu ka midagi. proua de Kaiser on täna siin, loodame, et arvestate Ahveti äh, raportis ka meie ettepanekuid Need muudatusettepanekud oleks äh, pidanud juba esitama täna kella kaheteistkümneks, seega on kummaline nüüd pärast kella kahteteist seda teemat siin arutada. Äh, tähtaeg on ju äh, läbi, kuid võib-olla oleks pidanud meil kas või kaks tundi olema veel selleks, et ära kuulata arutelu ja siis esitada muudatusettepanekud. kas või täna kell kolm päeval oleks võinud muudatusettepanekute tähtaeg olla, tänan. suur tänu, proua Zaborska. suur aitäh. ma sooviksin ka raportöörile tänu avaldada, toetada teda muudatusettepanekute osas oleks aga ehk tõesti hea, kui nende esitamise tähtaeg oleks täna kell kolm päeval. mul on väga hea meel ka, et proua de Kaiser ise on täna siin. ja äh, kindlasti on oluline, et arengupoliitikas midagi rohkem ära tehtaks, et Euroopa Parlamendil oleks sõnaõigus. Euroopa Liidu tegevus inimõiguste kaitsel kolmandates riikides peab samuti väga oluline olema. Euroopa Parlament on mitmeid raporteid koostanud näiteks Valgevene ja Põhja-Aafrika riikide kohta tähtis on see, et inimõiguste rikkumistest räägitaks ja et pärast rakendataks ka sanktsioone. minu arvates on just see küsimus väga tähtis Euroopa Parlamendi jaoks. me nõuame, et komisjon tuleks välja ka spetsiifiliste vastusisuliste ettepanekutega. ja nüüd rääkides raportist, olen ma väga tänulik selle koostajale, et ta on rõhutanud inimväärikuse tähtsust, mis on oluline nii naiste kui meeste puhul, kui räägitakse inimõigustest. kui lubate, siis äh, esitaksin ka paar kommentaari punktide üks ja kaks kohta. siin räägitakse Euroopa Liidu tasandi poliitikast. mulle tundub, et räägitakse Euroopa Liidu poliitikast suhetes kolmandate riikidega, seega võib-olla peaks sõnastuse Euroopa Liidu tasandil välja jätma. inimõiguste tagamine kolmandates riikides on väga keerukas. seega võib-olla ei tohiks või, või võib-olla tuleks vältida niisugusi ideoloogilise värvinguga äh, sõnastusi. kui ma rääk-, kui ma loen siin soolisest võrdõiguslikkusest, siis äh, üllatab mind see, et äh, mõnedele on tekitanud niisugune sõnastus probleeme. aga kokkuvõttes, kui me soovime vääritimõistmist vältida, võib-olla peaksime tagasihoidlikumad olema oma sõnavalikus me me teame, et äh, kuigi paljud riigid on demokraatlikud vabariigid, rikutakse neis ikkagi massiliselt inimõigusi, näiteks nagu te Kongo Demokraatlikus Rahvavabariigis, seega äh, ka niisugustele asjadele tuleb tähelepanu juhtida ja ma tänan veel kord raportööri, suur tänu! Äh, enne kui ma proua Blumile sõna annan, tahaksin vastata siin meie arvamuse koostajale seoses tema pal-, palvega lükata tähtaeg edasi muudatuste ettepanekuteks. meie sõltume ikkagi põhikomisjonist, ahvetist, tähtajad pandi paika juba varem, mitmetel põhjustel pidi meie arutelu nihkuma just tänasele päevale, kuid erandkorras võime jätta otsad lahtiseks praegusel hetkel, seega muudatusettepanekuid võib esitada täna veel kuni kella kaheni pärastlõunal. kaks, kell kaks pärastlõunal on tähtaeg ja nüüd Loo Blum, palun. suur tänu. hindan oma kolleegi Antigonia tehtud tööd arvamuse koostamisel ja loomulikult suur tänu äh, proua Veronique de Kaiserile, kes täna on ka meie keskel, sest temal on niisuguses valdkonnas väga palju kogemusi välis, Euroopa Liidu välissuhete alal nimelt. mina arvan, et äh, selles valdkonnas tuleb soolist mõõdet rohkem toonitada. iseenesest arvestades seda, mis toimus hiljuti Tuneesias, Egiptuses, Araabia riikides, kus äh, naised tulid oma õiguste eest võitlema tänavale nüüd nad võitlevad, võitlevad, et nende õigusi tugevdataks selleks, et võrdõiguslikkus jõudu juurde saaks. ja seetõttu peame me toonitama veelgi enam, et meil on tähtis naiste osalus äh, rahuprotsessis selleks, et et konflikti ennetada, et tagada stabiilne areng ja rahu. mitte ainult välissuhetes, vaid ka väliskaubandussuhetes tuleb soolist mõõdet peavoolustada. meil on vaja naiste temaatikat arvestada kõigis kaubanduslepingutes, kõigis rahvusvahelistes lepingutes väga oluline on ka äh, suuniste väljatöötamine, et kindlalt sihipäraselt äh, töötada äh, naiste õiguste kaitsel, iseäranis arvestades haavatavaid rühmi, kaitstes lapsi, tagades kultuurilised, majanduslikud ja sotsiaalõigused ning vähemuste õigused. suur tänu! suur aitäh teile ning lõpuks proua Papadopoulou. oi, vabandage. tahan ju ka tervitada Ahveti raportööri siin. proua de Kaiser, sõna on teil. ega ma pikalt ei räägi, proua esinaine. ma tulin siia eelkõige teid kuulata. aga tahaksin ikkagi öelda, kui rahul ma olen teie tööga. ma nimetan naisi küll ainult korra oma raportis, kuid oluline on see, et te koostasite oma arvamuse ja seega eh, soolise võrdõiguslikkuse küsimuse tõstatamise vajadus välispoliitikas, inimõiguste poliitikas, nagu te mõistate, väärib igati minu tuge ja tahaksin öelda, et praegu on päris õige hetk nende teemade kajastamiseks, sest äh, nagu te kuulsite, naised on tulnud, äh, on hakanud osalema demokraatlikes liikumistes, äh, aga otsuste tegemise protsessis neid sageli hiljem ei kaasata, seega meil on mitmete riikidega suhted, kus naised on asunud praegu oma vabaduste eest võitlema ja nüüd ongi jõudnud kätte see ajalooline hetk äh, selle teema tõstatamiseks ja ma olen igati avatud teie komisjoni ettepanekutele. suur tänu! proua de Kaiser ja proua Kurma, üks minut. tegemist on ajaloolise ajahetkega, nagu sõber äh, Veronika ütles. tuletaksin meile kõigile meelde, et me hääletasime Balkani teemadel taas äh, ülesehitustööd alustati, aga naisi jäeti täiesti välja ja omal ajal moodustati soolise võrdõiguslikkuse rakkerühm ja seetõttu on praegune algatus iseäranis teretulnud. suur tänu ja nüüd annan ma sõna proua Papadopoulule. palun, proua Papadopoulu. suur tänu, proua esimees, et olete muudatusettepanekute aega pikendanud äh, ja nüüd võib muudatusettepanekuid esitada kella kaheni. Äh, palun tehke seda kirjalikult ja ma arvan, et kõik on nõus äh, üldiselt, et sooline võrdõiguslikkus on esmatähtis poliitiline eesmärk iseäranis kolmandates riikides, kus praegusel hetkel on sotsiaalsed rahutusi, inimesed nõuavad oma inimõigusi ja on oluline, et see, sellega kaasneks ka naiste kaasamine ühiskonna ülesehitustöösse, otsustusprotsessi. ka neil on õigus oma riike üles ehitada ja suur tänu, et äh, te selle seisukoha ka esile tõite. ja kui lugesin selgitust äh, raportile ja kirjeldus sammastest, millele toetub Euroopa Liit, äh, siis avaldas mulle muljet see, et meil ei tohiks olla mingisugust silmakirjalikkust. me tahame tulevikus hinnanguvigu vältida nii nagu Bražoborsk ka ütles, kui tegemist on inimõiguste rikkumisega, siis äh, riigist hoolimata ei tohiks Euroopa Liit kunagi rakendada mingisuguseid silmakirjalikke äh, meetmeid, me peaksime võitlema demokraatlike eest ja demokraatlikud väärtused on Euroopa väärtused. naised tahavad paremaid võimalusi, nõuavad paremaid võimalusi ja sooline võõr võrdõiguslikkus peaks kajastuma ka, ka väliskomisjoni lõppdokumendis. see on meie eesmärk, suur tänu. suur tänu ja kuna muudatusettepanekute tähtaeg äh, on äh, pikendatud, siis muudatusettepanekud, äh, mida saadetakse enne kella kahte täna, tuleb saata emailiga sekretäriaadile. ja nüüd tahaksin tänada kõike väga huvitava ennelõuna eest tuletan teile meelde, et äh, pärastlõuna saab olema sama huvitav, pärastlõunal toimub meil avalik kuulamine, mis algab kell viisteist null null. niisiis äh, tere tulemast tagasi kell kolm, suur tänu äh, huvitava ennelõuna eest ja suur tänu ka tõlkidele!